Dear colleagues, um, I welcome commission- kolleegid, tervitan siin volinikukandidaati Sir Julian Kingi ähm, kodanikuvabaduste ja siseasjade komisjoni ees. teen paar sissejuhatavat märkust ennem seda, kui kuulame ära Sir Juliani sissejuhatava ettekande kõigepealt menetluskord. vastavalt kodukorra reeglile sada kaheksateist lisast kakskümmend kuus annab parlament oma hinnangu volinikukandidaadile vastavalt selle päde-, tema isiklikule pädevusele, sõltumatusele eh, ning euroopalikkusele. samuti hinnatakse kommunikatsioonioskusi ning kogu portfelli parlament on esitanud ka esialgsed küsimused volinikukandidaadile. Kom-, komisjoni esimeste konverents koostas kaks küsimust ning kolm küsimust koostas libe komisjon. kõik need küsimused kiitis heaks esimeeste konverents. volinikukandidaat vastas küsimustele kirjalikult ning vastused on kõikides keeltes saadikutele laiali saadetud. Teil on vastused, meedial on vastused olemas ning äh, palun lugege need vastused läbi, kui te seda veel teinud ei ole. nüüd arutelu struktuur on järgmine. volinikukandidaat teeb suulise sissejuhatava ettekande, mis ei kesta kauem kui viisteist minutit. pärast sissejuhatust on meil ära kuulata aega nelikümmend viis küsimust ja vastust. igale eraldatakse kolm minutit, üks küsi-, üks minut küsimusele, kaks vastusele leppisime kokku ka härra Brokiga, äh, välisasjade äh, komisjoni esimehega, et ühe küsimuse esitab ka väliskomisjoni aseesimees härra Pasku. kõigepealt esitavad küsimused fraktsioonide esindajad ning arutelu lõpuks on volinikukandidaadil viis minutit aega kokkuvõtvaks sõnavõtuks. kolleegid, palun saage aru, et ma pean väga rangelt kinni pidama kõneajast, sest muidu ei ole viimastel küsijatel enam aega küsimust esitada selleks, et äh, kui, kui inimesed peavad tõesti aega, ajakavast kinni, siis on äh, koosoleku kohtumise lõpus aega ka lisaküsimuste esitajaks, esitamiseks. tõlge on kahtekümmend kolme keelde, seega saate kasutada oma emakeelt. aga palun pidage silmas, et teie juttu tuleb ka tõlkida, seega ärge rääkige, rääkige väga kiiresti. kohtumine kantakse üle ka parlamendi veebileheküljel ning äh, seda on võimalik ka järel vaadata. meie kõik oleme harjunud siin saalis olema, volinikukandidaat ei ole sellega aga harjunud, seega äh, kui te äh, kas sõna võtate, siis kõigepealt vahest ka lehvitate volinikule, et ta näeks, kus te istute. sellest oleks kasu. sellest oleks kasu ka välisvaatlejatele nagu meediale ja nii edasi. lõpetuseks veel kaks asja, ennem seda, kui annan sõna volinikukandidaadile sooviksin rõhutada kahte aspekti, mis on seotud tema vastutusega, vastutusalaga. tema töökirjelduses, mille härra Juncker talle saatis, on öeldud, et ta peaks olema Julgeolekuliidu volinik, kes töötab esimese asepresidendi eh, alluvuses, eh, kes vastutab eh, põhiõiguste ja õigusriigi eest ning ta toetab ka äh, sisi, siseasjade ning rände eest vastutava voliniku tööd. kokkuvõtteks peaks ta toetama seda volinikku kaheksas erinevas ülesandes. meie siin öö, äh, ko-, kohtumisel üritame teada saada, millised on Sir, Sir Juniali prioriteedid ning kuidas ta kavatseb koostööd teha teiste volinikega. ta vastas nendele küsimustele mõneti, aga me sooviksime selle kohta rohkem infot. teiseks lugesime ka, et esindus äh, Euroopa Parlamendis ja nõukogus julgeolekuliidu äh, küsimustes äh, kuulub siseasjade ja rändevolinikule mm, või juhtumipõhiselt õigusriigi volinikule, asepresidendile. me sooviksime ka Sir Juniorilt äh, täpsemalt teada, kuidas see äh, täpselt reaalses elus peaks toimuma, kuidas ta kavatseb aru anda meie parlamendile ja meie komisjonile, mis on meie jaoks ju väga tähtis. Sir Julian kirjutas oma vastuses, et ta on valmis äh, pidama dialoogi libe komisjoniga, et liigutakse edasi minu portfelli teemadega Äh, olgu see koostöö siis äh, struktureeritud või ad hoc põhine. seega see vastutus äh, ning aruandlus meie komisjonile on samuti väga tähtis. palun, Sir Junior Julian, sõna on nüüd teil. suur tänu Äh, härra esimees, daamid ja härrad saadikud, suur tänu, et te kutsusite mu täna siia. kui keegi oleks mulle mõni kuu tagasi öelnud, et ma olen siin täna õhtul teiega, siis ma ei oleks seda uskunud. Äh, me elame praegu väga erilises olukorras ja ma tahaksin meenutada Briti sündmusi, kuid president Juncker kasutas seda võimalust, et tugevdada Euroopa Komisjoni ja luua Julgeolekuliidu äh, voliniku töökoht. muidugi mõned võivad küsida, kas tõesti komisjon määrab ametisse voliniku riigist, kes äh, kavatseb Euroopa Liidust lahkuda. aga ma arvan, et ähm, mul on siiski äh, võimalus lisaväärtust anda komisjonile Äh, mul on konkreetsed kodanike turvalisust puudutavad äh, kogemused ja minu töö on äh, viinud mind Iirimaale, Põhja-Iirimaale ja viimati ka Pariisi. ja tõesti, kaks kuud tagasi olin ise Nitsas viieteistkümnenda juuli hommikul ja nägin oma silmadega kohutava rünnaku tagajärg. sellel rünnakul oli nii palju ohvreid, traumeeritud inimesi, vigastatuid, hukkunuid, see traumeeris kogu Euroopat. ja ma olen äh, kogu oma elu pühendanud Euroopa asjadele erinevatel töökohtadel Brüsselis, nõukogus, komisjonis ja suursaadikuna Prantsusmaal kaitsesin Briti valitsuse seisukohti äh, referendumi aja või referendumi kampaania ajal ja tegelikult olen ma alati olnud uhke selle üle, et olen britt, et ma olen eurooplane ja ma ei näe selle kahe vahel mingit vastuolu aga kahekümne kolmandal juunil enamus minu kaasmaalasi otsustas Euroopa Liidust lahkuda ja seda otsust tuleb austada. selleks, et vältida igasuguseid kahtlusi, tahaksin otse välja öelda, et ähm, kui mind ametisse kinnitatakse, tahaksin teha kõik selleks, et oma ametikohustusi täita nii hästi, kui ma suudan, teenida Euroopa ühishuve ja ainult Euroopa ühiseid huve. tahaksin erapooletult ja ausalt täita neid ülesandeid, mille Euroopa Komisjon on mulle usaldanud. ja kui tõesti praeguse protsessi tulemusel minust saab volinik, siis tahaksin anda äh, ametivande ja teha seda täie vastutustundega üheteistkümnenda septembri rünnakust on viisteist aastat möödas. nüüd mõtleme nendele ohtudele ja jätkuvalt mõtleme, aga terrorism, organiseeritud kuritegevus on ohustanud meie väärtusi, meie eluviisi ja võib-olla rohkem kui kunagi varem. Madriidi pommirünnakust kaks tuhat neli on möödunud ähm, kümneid on toime pandud kümneid reedurirünnakuid, neliteist pandi toime eelmisel aastal. umbes kolm, kuussada inimest said surma, mõned rünnakud pandi lihtsalt noaga toime. paljud, enamus nendest terroristidest olid siinsamas Euroopas sündinud, mõned olid võõrvõitlejad, mõned olid väikekurjategijad, sulid, kes olid juba võimudele teada mõned äh, toetasid terroriste, mõned olid radikaliseerunud äh, hiljutistel nädalatel. mõned muidugi olid valmistunud, mõned panid täiesti ootamatult rünnaku toime. samuti ähvardab meid iga päev laienev küberkuritegevus, äh, see ähvardab meie põhiõigusi, meie majandust, ei terrorism ega organiseeritud kuritegevus tunne piire nad kasvavad ja arenevad just sellepärast, et liikmesriikide tegevus ei ole koordineeritud. mõtleme näiteks eelmise aasta novembri Pariisi terrorirünnakule. mõned terroristid olid reisinud võlts passidega. Nad viibisid äh, Belgias, kus nad said äh, äh, relvi, mis toodi neile Balkanilt salakauba, salakaubana ja muidugi neil olid väga head varustusahelad, aga meie peame veelgi paremat, paremat koostööd tegema artikkel neli ütleb aluslepingus, et julgeolek on liikmesriigi ainuvastutus, kuid liikmesriigid üksi ei suuda piiriüleste ohtudega toime tulla. me ei taha, et meie põhiõigusi ohustataks, et meie äh, kodanikud äh, meid ei usaldaks. Eurobaromeeter näitas, et rahvas ootab meilt tegevust ja nüüd on meil võimalus komisjonis kõik need valdkonnas, kui operatiivmeetmeid võetakse, ühendada ja tõesti eesmärgipäraselt töötada. seetõttu on vaja väga tihedat meeskonnatööd koos äh, asepresident äh, Timmermansiga, Avramopol-, volinik Avramopolisiga, äh, volinik Jurovaga ja teistega. ma olen oma töökirjeldusele äh, vastanud president Juncker lubas toetada minu rolli, ühendades justiits, siseasjade, transpordi, haridus, peadirektoraatide töö, aidates koordineerida meeskonnatööd komisjonis, aga ka koostööd liikmesriikide vahel ning eriti Euroopa Parlamendiga ja eriti selle komisjoniga ma tean, et teie komisjon on eh, julgeolekuküsimustes eh, väga tõsist tööd teinud ja ma tean, et te olete väga palju ettepanekuid selles suhtes teinud, seetõttu tuleb topeltjõupingutusi teha, et täita meie kodanike ootused. meil on vaja jätkusuutlikku, tõhusat julgeolekuliitu tõhusad, see tähendab, me peame jätkuvalt töötama öö, eh, otsuste rakendamise nimel peame välja selgitama, millised on takistused, mis ei lase meil otsuseid ellu viia, eeskirjad peavad toimima ja, ja eeskirju peab saama täielikult kasutada ja rakendada. liikmesriigid peaksid igati üksteist aitama ja eh, kui on vaja, eh, võtame me eh, kasutusele ka meetmed, et rikkumise eest vastutusele võtta räägime nüüd sellest, äh, mida me peame korda saatma. Need korduvad rünnakud äh, nõuavad kõikehõlmavat jätkusuutlikku lahendust äh, ühiselt Euroopa julgeolekuvõrgustikult. tähtis on põhiõiguste kaitsmine, see on aluseks julgeolekuvõrgustikule ja minu Iirimaa kogemus ütles, et rahu ja turvalisus muutuvad reaalseks ainult siis, kui austatakse põhiõigusi täiel määral. Põhja-Iirimaa pikk võitlus terrorismi vastu edenes, kui inimesed uskusid, et nende põhiõigusi austatakse, nad eemaldusid äh, vägivallast ja kasutasid poliitilisi vahendeid, et eesmärke saavutada. seega eh, ma toetan julgeolekuhartat, põhiõiguste hartat, me peame eh, looma igati õig-, põhiõigustele eh, tagatised ja võtma meetmeid ainult siis, kui need on proportsionaalsed ja juriidiliselt õigustatud. kaks tuhat kuusteist avaldas Euroopa Komisjon tõhusa julgeoleku teekaardi strateegia, ja selle alusel tuleb järele mõelda, mida teha paremini, et tõhustada organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastast võitlust, mida teha selleks, et eh, enesekaitset parandada, et vastuvõimu, vastupanuvõimet tugevdada. me peame kokku leppima direktiivis, mis aitab võidelda terrorismi vastu, Äh, tahaksin teiega koostööd teha ja nõukogus äh, koostööd teha liikmesriikidega, samuti tuleb tähelepanu pöörata terrorismi finantseerimise tõkestamise direktiivile ja nüüd tulirelvad. minu jaoks tuleb illegaalsete relvade ligipääsu piirata, see on kõige olulisem ja ähm, me peame selleks ka kolmandate riikidega koostööd tegema. teiseks Euroopa Liidu ametid peavad palju olulisemat rolli mängima koostöös liikmesriikide ametkondadega võitluses terrorismi vastu ja organiseeritud kuritegevusega. ma toetan igat Europoli, me peame ära kasutama uue raamistiku kõiki võimalusi. Europol, Euroopa terrorismivastase võitluse keskus on juba tööd alustanud, aga me peame neid jätkuvalt toetama ja Euroopa Küberkuritegevuse Keskus eh, peaks olema küberkuritegevuse vastase võitluse keskmeks. me peame samuti uurima eh, põhjalikult tõendeid, eh, seetõttu tuleb Europoli ja Eurojustiga koostööd teha kõigil liikmesriikidel kolmandaks tuleb võistel, võidelda radikaliseerumisega meie töö peab alguse saama juba enne, kui inimesed radikaliseeruvad, seetõttu keskendume lastele, noortele, meil on olemas rohujuure tasandi radikaliseerumise teadlikkuse võrgustik. esimesed tulemused on juba saavutatud, tööd tehakse vanglates ja koolides ja me peame seda tööd veelgi tõhustama. näiteks kodanikuühiskonda tugevdama eh, nii-öelda terrorismile vastupanu liikumise korraldamisega ja neljandaks tahaksin rääkida Euroopa Liidu internetifoorumise, eh, foorumist Euroopa interneti öö, eh, teabeüksusest, ma usun, et äh, internetiettevõtted, sotsiaalmeediafirmad võiksid ka teha rohkem ära selleks, et negatiivset äh, sisu kontrollida ja me peame koostööd tegema, tähtis on see, kuidas informatsiooni tõhusalt jagada, seega viiendaks, olevad, olevad informatsioonisüsteemid peavad jõ-, ellu rakenduma, me peame ellu rakendama Prümmi, meil on tohutud väljakutsed eh, broneeringu infodirektiivi rakendamisel, liikmesriigid peavad eh, PNR-üksused looma selleks, et süsteem toimiks. kuuendaks, selleks, et olemasolevad instrumendid toimiksid, tuleb vaadata, kuidas me erinevate süsteemide vahel informatsiooni jagame praegused korraldused on väga keerulised, killustunud, muidugi äh, me peame respekteerima seda, mis on meie konkreetsed eesmärgid, kui me peame paremini kasutama olemasolevaid vahendeid Euroopa Liidu tasandil, peame informatsiooni sisestama oma süsteemi, me peame tegema kas nii, et äh, pädevad asutused ja inimesed vajaduse korral selle informatsioonile ligipääsu saaksid. Äh, me tahaksime jätkata kõrgetasemelise IT-süsteemide töörühma tööd ja seitsmendaks peame julgeolekut ka välispiiril tugevdama. terroristid ja kurjategijad liiguvad üle piiride, meil on olemas küll entry-exit süsteem, aga selle tõhusus on, on väga tähtis. samuti on ähm, mõeldud Euroopa Liitu sisenemise süsteemile, mis annaks load ja aitaks kontrollida ähm, üle piiri liikumist. Euroopa piiri- ja rannikuvalve peaks samuti operatiivtööga aitama kaasa meie turvalisuse tõusule. kontroll piiril aitab ka salakauplejaid äh, rajalt maha võtta, purustada äh, salakauba võrgustikud ja aidata ka äh, võidelda populismi vastu, stigmatiseerimise vastu, aidates kaitsta kõige haavatavamaid kodanikke kaitsta neid radikaliseerumise eest. tahaksin öelda, et hiljutised rünnakud on näidanud, kui oluline on teada, millised on meie eh, turvaaugud nii-öelda näiteks eh, lennunduses, eh, mereohutuses, oluline on ka digitaalmaailma ohutus ja turvalisus. ja lõpuks võitlus terrorismi ja kuritegevuse vastu äh, peab ka arvestama ohvrite vajadustega. me peame äh, terrorismi äh, ohvritele mõtlema, seda on tehtud uue direktiivi ettepanekuga ja ma usun, et ma saan komisjonis sellega edasi tegeleda ja lühidalt tahaksin ka rääkida sellest, kuidas mina kujutan ette oma koostööd libega kaasseadusandjana tahaksin ma eh, öelda, et te olete inspiratsiooniallikas, te aidat-, aita-, aitate survet luua, et otsuseid ellu viia, aitate kaasa ka sellele, et kohtadel otsuseid täidetaks. tähtis on eh, ka minu eh, kui täideva ametniku vastutus parlamendi ees, hea meelega kohtun teiega regulaarselt, äh, annan teile aru, äh, räägin sellest, kuidas äh, Julgeolekuliit on arenenud. Te olete üles kutsunud mitmel korral põhjalikumale ülevaatele selle kohta, mis tehakse meie terrorismivastase võitluse poliitika vallas. ma nõustun teiega täielikult, ma tahan selle nimel tööd teha ma tahaksin, et operatiivteadmisi jagataks, arvestades selle informatsiooni delikaatsust tahaksin ähm, kõikidest nendest olulistest küsimustest teiega nõu pidada ja tahaksin väsimatult komisjoni kolleegidega, teiega ja liikmesriikide ametkondadega koostööd teha selleks, et äh, nendel, kes meie vabadusi ohustavad, ei anta, ei oleks selleks enam võimalusi. me tahame, et Euroopa Liit oleks turvaline, vastupidavam, tugevam ja seetõttu on vaja kaitsta meie põhiväärtusi, ja õigusi kaitsta ja ka edendada, sest ilma nendeta oleme läbi kukkunud. tänan tähelepanu eest, olen valmis vastama teie küsimustele aitäh, volinikukandidaat, me läheme nüüd esimese küsimuste vooru juurde. kõigepealt saavad sõna meie fraktsioonide koordinaatorid kodanike õiguste ja vabaduste komisjonis siis ja kõigepealt saab sõna Rahvapartei koordinaator, tegelikult asekoordinaator, kelleks on Roberto Metsola, palun, nii et Roberta, palun. aitäh, härra volinikukandidaat, siia täna meie ette tulemast ja teie väga laiapõhjalise sissejuhatuse eest ka olen esimene, kes saab küsimuse esitada, sellepärast palun, et te natukene üksikasjalikumalt räägiksite sellest, kuidas Julgeolekuliitu tugevdada praeguses raskes ja keerulises õhkkonnas Euroopa Liidus, arvestades ka äh, sellega, et praegu pigem valitsustevahelisel tasandil üritatakse neid küsimusi lahendada. ja arvestades neid pädevusi aga eriti just, kui me räägime võõrvõitlejatest, kuidas te kavatsete passide äravõtmist või tühistamist äh, korraldada, sest see on üks võimalusi, kuidas nõukogu on mõelnud praeguste ohtude vastu võidelda, nii et palun selgitage seda täpsemalt uh,. Thank you, thank you very much. aitäh! ma nägin, kus te istute aga tõesti, saal on väga suur, nii et tõesti äh, palun äh, kui andke märku, kui ma siin abitult ringi vaatan. olen nõus sellega, mida on öeldud, et äh, meil on vaja tõesti laiapõhjalist, mitmetasandilist ja ka koordineeritud vastust sellele küsimusele. muidugi tuleb lähtuda lepingutest, aga kas liikmesriigid teevad seda kõike üksi ja ma ütlesin, et tegelikult siin on Euroopa Liidul oma roll mängida ja me saame väga palju ära teha. agentuuride töö, meie informatsioonivahetussüsteemid ja muud süsteemid, samamoodi piirivalve ja saame vaadata ka äh, piiridest kaugemale Äh, samamoodi õigusloomeline töö, millega saab paika panna standardeid, äh, mõtlesin näiteks rahapesuvastast direktiivi, samamoodi saab lihtsustada koostööd, näiteks äh, need juurdlusmäärused, mida soovitatakse veel välja töötada järgmisel aastal, samamoodi raamistikud, mida ma mainisin, nagu näiteks radikaliseerumise teadlik-, teadlikkuse suurendamise äh, Äh, raamistikke, samamoodi on meil erinevaid rahastamisvahendeid, koostöö kolmandate riikidega, nii et tegelikult võimalusi Euroopa Liidu tasandil on tõesti päris mitmeid. nüüd passide küsimus ja võõrvõitlejad. Äh, passid ja kodakondsuse küsimus on liikmesriikide pädevuses, siin on tõesti väga palju räägitud äh, kodakondsusest, teatud liikmesriigid saavad midagi passidega ette võtta ja Euroopa Liidu seadustega on Euroopa Liidu liikmesriikidel võimalik tõkestada avaliku korra huvides teatud riikide eh, sisenemist, seda kõike tuleb lahendada koostöös volinikuga, Jourovaga siis. järgmisena sotsiaaldemokraatid ja Birgit Sippel, palun. aitäh sotsiaaldemokraatide fraktsioon on pikka aega nõudnud, et me saaksime tõesti laiapõhjalise ülevaate kõikide meetmete kohta Euroopa Liidus. soovime saada analüüsi selle kohta, mis toimib hästi ja kus on probleeme rakendamisega ja ka muidu probleeme kui komisjon nüüd Julgeolekuliidu soovib luua, siis kas teie soovite seda analüüsi välja viia, eriti kui ma mõtlen selle peale, kuidas seda ka praktiliselt kasutada selleks, et identifitseerida probleeme ja neid lahendada, hoolitsemaks selle eest, et eh, kui meil on, et meil ei oleks liiga palju õigusloomet ja et meil ei oleks ka seaduselünki ja teiseks selleks, et vaba ja demokraatlikku ühiskonda kaitsta, kuidas te kavatsete tagada seda, et kõik komisjoni ettepanekud lähtuvad ka põhiõigustest, eriti proportsionaalsuse põhimõttest ja ka vajalikkuse põhimõttest, täpselt samamoodi nagu ka isikuandmete kaitsest? Um... aitäh. ma ütlesin oma sõnavõtu lõpus et olen nõus nendega, kes ütlesid, et meil on vaja poliitikate tõhususe analüüsi. kui te mu ametisse nimetate, siis äh, minu töö olekski tegelikult äh, väga hea just selle töö alguseks mõned inimesed on öelnud, et võib-olla me peaksime hinge tõmbama, aga ma ei usu, et praeguses olukorras oleks see võimalik. ma arvan, et teiega koostöös tuleks täpselt paika panna tingimused selleks, et me saaksime sellise analüüsi läbi viia. mida me teeme Euroopa Liidu tasandil ja kuidas see mõjutab siis seda, mis toimub liikmesriikides ja ka liikmesriikide tööd, nii et äh, selle lubaduse olen ma teile andnud. teine osa teie küsimusest mis on äh, ilmselgelt kogu selle raamistiku keskmeks, äh, milles me liigume. tahan väga selgelt öelda, et äh, meil on raamistik, paika on pandud teatud reeglid ja seda tuuakse ka väga paljudes erinevates raamistikus välja see on tõesti õige raamistik selleks, et äh, tagada julgeolekuliidu lõpuleviimine. teatud erandid peavad muidugi olema, aga need peavad olema siis vajalikud ja ka õigusliku alusega. me peame ka tõesti nendest eesmärkidest kinni panema ja vaatama täpselt, millised on piirangud. aitäh, küsimus number kolm ECR fraktsiooni, Timothy Kirkhope, palun. Uh, Sir Julian uh Sir Julian, kas te võite kinnitada meie saadikutele siin, et kuigi see julgeolekuliit on oluline, äh, ei hakka ta ületama oma pädevuspiire ning et jääb selge erinevus siseriikliku luureandmete kogumise ning äh, äh, info koordineerimise vahel Euroopa Liidu tasandil ning kuidas te äh, näete tulevasi arenguid järgmise paari aasta jooksul, võttes arvesse, et mõned osad siin ko-, mõned inimesed siin kojas soovivad minna palju kaugemale sellest, mida on ette näinud aluslepingud. teiseks, mina olin ühiste uurimismeeskondade raportöör kahe tuhande esimesel aastal. uurimismeeskondade edukuse suhtes arvamused lahknevad. kas teil on plaanis mingisugust uut ettepanekut koostada uurimismeeskondade kohta, pidades silmas, et terrorismivastases tegevuses on vaja järjest rohkem piiriülest koostööd. aitäh! Um... suur tänu! nagu ma ütlesin juba oma vastuses esimesele küsimusele, on vajalik tagada, et me tegutseme aluslepingute raames samas selles, äh, selle raames on võimalik ära teha nii mõndagi. Need ohud, mida ma lühidalt kirjeldasin, on ühised ohud, mis ähvardavad meid kõiki üle Euroopa. ja me peame andma endast parima, et üheskoos neile vastu astuda. see tähendab minu jaoks, et me peame tugevdama koostööd ning mis on eriti tähtis, peame üles parandama usaldust, sest süsteemid ei toimi, kui inimesed üksteist ei usalda nüüd on minu arvates meil võimalus, pidades silmas täpsemalt teie küsimust, tugevdada Europoli CTC loomisega. see loob meile raamistiku praktiliseks koostööks, millega saab ka parandada usaldust liikmesriikide ning nende pädevate ametite vahel. näiteks pärast Pariisi rünnakuid koostöö Europoli ning Belgia ja Prantsuse ametivõimude vahel paranes ning seeläbi võib uskuda, et ka tulevikus saame me edasi arendada seda praktilist usalduspõhist koostööd. seega ähm, aluslepingute raames saame ära teha nii mõndagi. mis puudutab ühiseid uurimismeeskondi, siis tõesti me peaksime õhutama liikmesriikide ameteid neid uurimismeeskondi paremini ära kasutama. ma veidikene üllatusin, kui ma rääkisin selle ala spetsialistidega, et äh, see koostöö ei ole olnud nii põhjalik, kui oleks võinud oodata. loodetavasti saab välja tuua ka positiivseid eduka koostöö näiteid, mis läbi saab äh, õhutada kaasa ühiste uurimismeeskondade suuremale kasutamisele, mitte ainult Europolis, vaid ka Eurojusti äh, egiidi all, näiteks ka Frontexis, Frontexi egiidi all tulevikus ning ühise piirivalve raames. järgmisena proua Cecilia Wikström, ALDE koordinaator. aitäh, volinikukandidaat, ALDE fraktsiooni nimel tervitaksin teid siin kuulamisel. Teile on antud oluline portfell, aga kahjuks seda portfelli sageli kasutavad ära inimesed, kes soovivad lõhestada Euroopa Liitu. meil on vaja endiselt viimistleda meie julgeolekuliitu. kuidas te kavatsete tagada, et tulevased arutelud ning poliitilised arengud on tõendipõhised ning keskenduvad tõesti julgeoleku parandamisele. kas te saate lubada, et te teete selget vahet Euroopa Liidu julgeolekupoliitika ning rände- ja varjupaigapoliitika vahel. ning teiseks, kui praegu alles rakendatakse ellu suurt hulka julgeolekualaseid instrumente Euroopa Liidus, äh, on maha jäädud äh, radikaliseerumise vastases võitluses. milline on teie ettepanek, kuidas tugevdada ka selles valdkonnas meie tegevust? kas te toetaksite seda, et ressursid tuleks kuidagi Euroopa Liidu tasandil ümber jagada, et toetada liikmesriikide tegevust ähm, äh, ekstremismi ja radikaliseerumise vastases võitluses, eriti ähm, kui me räägime ühistööst ühenduse tasandil ning äh, häbimärgistamise ja diskrimineerimise vastasest võitlusest. aitäh! aitäh, nagu ma sissejuhatavas sõnavõtus juba ütlesin, siis ainus viis, kuidas mina kujutan ette tõhusa poliitika tegemist, on see, et see peab olema tõenditepõhine. mina olen üles kasvanud sellise põhimõtte kohaselt ning kavatsen seda ka tulevikus järgida. kuidas see täpselt reaalsuses toimima saab, seda tuleb veel uurida. ma tean, et aeg-ajalt on tekitanud ärritust see, et äh, alati ei ole menetluskorrast päriselt kinni peetud, on tegutsetud liiga kiiresti, kavatsen selle teema ka üle vaadata. tõesti, meie poliitika peab olema selgelt tõenditepõhine. mis puudutab julgeolekut ja rännet, siis ma, loodetavasti ma ütlesin selgelt ka sissejuhatuses, et me ei tohiks neid kahte segamini ajada meil on suurepärane öö, algatus juba ning ma tervitan volinik Avramopoolise tegevust siin rändeküsimuses. ning seda ei tohiks ajada segamini julgeoleku teemaga. on mõned andmed selle kohta, kuidas terroristid võivad olla kasutanud neid rändekoridore selleks, et tagasi tulla Euroopasse ning seetõttu on astutud samme, mida ma toetan Äh, et äh, arendada välja need hotspotid ning vahetada paremini kogemusi ka piirivalvetöös. aga ühelt poolt on meil põhiõigused ning teiselt poolt täiesti eraldiseisev töö käib rände teemal. ning lühidalt ka kolmas küsimus teie poolt, radikaliseerumise vastane võitlus hoopis teises kontekstis Põhja-Iirimaal olen ma sellega tegelenud ning minu isiklikud kogemused näitavad, et seda tegevust ei saa läbi viia ülevalt alla. on inimesi, kes ei soovi riigiga suhelda. seega me peame koostööd tegema äh, austatud, respekteeritud kohalikul tasandil tegutsejatega. väga meeldiv, et meie võrgustik seda juba teeb, ma kavatsen seda äh, edaspidi ka toetada, see tähendab, et meil on vaja rohkem toetust, ka rahastust üle Euroopa, selle, selleks, et kaasata rohkem kohaliku tasandi inimesi. aitäh! viies küsimus, kuue NG koordinaator proua Ernst. aitäh, ma istun siin. jah, aitäh. mul on teile kaks küsimust. esiteks kuidas te nüüd oma tööd piiritlete, mida teete teie, mida volinik Avramopoulos, teil ei ole ka oma peadirektoraati, kes annab teile nõu, kuidas see süsteem hakkab toimima, ma ei saa sellest päris täpselt aru ja teine küsimus puudutab seda, mida te alguses ütlesite. seadusi tuleb rakendada, aga et peab olema ka Euroopa Liidu õigusega see seadusandlus ka kõik kooskõlas. nüüd tahan teada, et mida te kavatsete teha siis, kui Euroopa Kohus äh, Kanadaga broneeringu infolepingu õigustühiseks kuulutab, et mida teie siis kavatsete ette võtta? mis saab siis sellest broneeringu infolepingust? aitäh. mul on väga hea meel, et te küsisite selle praktilise küsimuse selle kohta, kuidas me koostööd teeme. Ehm, see puudutab ka natukene minu tausta ma olen harjunud sellega, et inimesed teevad äh, koostööd meeskonnana, et minu jaoks on see täiesti tavaline, et võtmetähtsusega volinikud teevad siin koostööd ja on, moodustavad ühtse meeskonna ja hetkel, mil meil praegusel hetkel kodanike nõudlus äh, julgeoleku järele on suurem ja sellele, et me keskenduksime nendele küsimustele, leian ma, et mina olen nii-öelda lisaallikas selle meeskonna jaoks, mis teeb koostööd siis teiste meeskonna liikmetega äh, selleks, et nendes küsimustes edasi minna ja tulemusi leida siis kodanike jaoks ja see ei puuduta ju mitte ainult volinik Avramopolust, sest kui me mõtleme nüüd selle töö peale, mida on vaja teha radikaliseerumise vastases võitluses, siis tuleb väga üksikasjalikult tegeleda noorte küsimusega, haridusega, tugistruktuuridega, majandusliku abiga ka nii et ma tahaksin tõesti väga paljude kolleegidega koostööd teha, mul on väga hea meel, et president äh, lõi selle rakkerühma, mis peaks mind toetama. viimane kord, kui ma komisjonis töötasin, olin ka peadirektoraadis, äh, mis töötas äh, väga vaikselt, vahel olime me edukad, teinekord mitte, nii et mul on väga hea meel selle rakkerühma, horisontaalse rakkerühma moodustamise üle, selleks et me saaksime siis võrgustikuna töötada. nüüd Euroopa Liidu seadustest kinnipidamine, muidugi olen pühendunud sellele täielikult, te mainisite siin äh, broneeringuinfo lepingut äh, Kanadaga, lugesin siin Euroopa kohtu, kohtust tulnud arvamust, äh, kus räägitakse lepingu ülesehitusest, juurdepääsust, piirangutest. me peame nüüd ära ootama Euroopa Kohtu otsuse, aga pean siis sellest Euroopa Kohtu otsusest ilmselgelt kinni. järgmine küsimus number kuus ja roheliste koordinaator Judith Sargentini, palun. aitäh, härra esimees. härra King Te mainisite seda, et tuleb piirata terroristide juurdepääsu rahastamisele ja mina olen raportöör rahapesu osas ja ma tõesti leian, et see küsimus on tähtis ja ma mõtlen siin erinevaid truste, mis puudutavad ka äh, mittetulundusühinguid ja mittemakse maksvaid ühinguid, mida terroristid võivad ära kasutada. Teie olete britt, kuidas teie hindate Briti trustide riski ja kas te olete valmis parandama seda komisjoni ettepanekut äh, vastavas küsimuses? teine küsimus, te olete pikalt diplomaadina, ametnikuna töötanud, aga teil ei ole poliitilist kogemust, ma ei hakka kahtluse alla seadma teie võimekust, aga ma tahaksin äh, Briti valitsuse otsusest aru saada, et äh, nad ei pannud kandideerima poliitiliste äh, poliitilise taustaga inimeste, kas nad tahavad komisjoni nii-öelda depolitiseerida ja siis soovivad seega lahkumisläbirääkimisi pidada ainult nõukoguga? aitäh, ma alustaksin lõpust. ma ei ole poliitik, aga viimased kakskümmend viis aastat umbes olen poliitilistes vetes ujunud ma ei taha poliitikat selles küsimuses ajada, aga ma tahan kasutada neid poliitilisi oskuseid, mida mul on, selleks, et selles valdkonnas edasi minna. minu jaoks ei ole tegemist valdkonna või rolliga, mis oleks nii-öelda teise kategooria töö või osalise tööajaga töö. ma hindan äh, Äh, Junckeri äh, usaldust ja ma kavatsen teiega koostööd palehigis töötada, et selles valdkonnas edasi minna. ma arvan, et äh, minu rolli nendes küsimustes ja seda laiemat Brexiti küsimust ei peaks ühte patta panema ähm, minu, minu on siia saatnud Briti valitsus ja mis puudutab Brexitit ja Briti valitsuse seisukohta, siis saate sama vastuse. mina olen siin teie ees selleks, et rääkida äh, sellest küsimusest, mille eest on mind vastutama pandud. nüüd terroristide rahastamine tõesti, see on väga tähtis küsimus, millega tuleb tegeleda, mul on väga hea meel selle töö üle, mida te olete selle valdkonnas ära teinud. mina soovin võimalikult kiiresti teha tõsiseltvõetavaid äh, ettepanekuid äh, kriminaalkuritegude ja, mm, ja ka samamoodi kuriteo kaudu saadud vara konfiskeerimise direktiivid ja muud ettepanekud äh, kõik, mis puudutavad siis terroristide rahastamist. ma kavatsen väga aktiivselt äh, olla kaasatud ka aruteludesse trustide üle ja teen seda kolleegiumi liikmena vastavalt sellele vandele, mis ma annan, mitte aga Briti valitsuse esindajana või Briti huvide esindajana. E seitsmes küsimus EFTT nimel härra Gerard Batten. tere õhtust, Sir Julian mu esimene mõte selle teema puhul on see, miks britid üleüldse volinikku hakkavad määrama valimisse. Äh, kaksteist nädalat tagasi toimus äh, meil referendum, Briti kodanikud hääletasid Euroopa Liidust väljumise puh-, äh, äh, poolt ja nüüd lähevad asjad kõik vanamoodi edasi. ja teie annate Euroopa Liidule sõltumatuse vande, see tähendab seda, Eh, et te ei tööta Ühendkuningriigi nimel, te ei tohi ühtegi instruktsiooni Briti valitsuselt saada. Eh, me oleme rääkinud kahe isanda teenimisest, aga kui Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu huvid satuvad konflikti, kes siis teie isand on, keda te teenite? teiseks, eh, kui kaua te, teie töökoht üleüldse kes tahab, arvestades seda, et äh, Suurbritannia hakkab valjuma äh, Euroopa Liidust, äh, muidugi peaminister May ütles, Brexit peab Brexit olema ja ähm, kas, kui pikaks teie karjäär võib kujuneda? Mm, ma täiesti nõustuda teiega ei saa, aga ma püüan siiski äh, aidata teid nendes küsimustes. ma ei arva, et et äh, te peaksite mingit tagamõtet otsima minu ametisse määramisest ja mingit seost Brexitiga, ma ei ole siin äh, selleks, et Briti valitsuse seisukohti täna õhtul kaitsta, aga peaminister May on väga selgelt öelnud, äh, et referendumi tulemusi tuleb austada kui kauaks mina nüüd selle tulemusel siia jään? see on muidugi üks võimalus küsida minu käest, äh, mida ma arvan selle kohta, kuidas läbirääkimised kulgevad. aga seda ma ei saa teha. ma ei saa kommenteerida läbirääkimisprotsessi, äh, isegi kui see veel ei ole alanudki. ja nüüd see vande andmise küsimus äh, mina võtan vande andmist väga tõsiselt. respekteerin seda, järgin seda, see tähendab, et ma olen täielikult sõltumatu oma ametis. ja ma ei püüa ega ei võta ka äh, mingeid instruktsioone äh, kusagilt mujalt ja ma töötan äh, kolleegiumi liikmena komisjonis. ENF-i e komisjon, proua Janis Atkinson. tere tulemast, Julian. Äh, mul on hea meel, et teie ametiaeg saab olema sama lühike kui minu oma, saate siit minema, aga nii nagu Joel Pattongi, häirib mind see teie vande andmise küsimus mängureeglid on muutunud te ju äh, äh, peaksite esindama kuutekümmend viite miljonit Briti kodanikku, kes otsustasid ühend-, Euroopa Liidust väljuda aga te ei tööta nende nimel, te ei taha neile vastust anda, mul on hea meel muidugi, et te räägite, et julgeolekuküsimused jäävad liikmesriigi ainupädevusse, aga äh, teisest küljest räägite te avatud piiridest, äh, kodanike vabast liikumisest, aga te teate, et džihadistid ei pea sellest midagi. Äh, ja põhiõigustest ammugi mitte, aga vaadake, tegelikult on, ollakse siin nii äh, ebapädevad, et neil ei ole üleüldse mingeid mõtteid olukorra parandamiseks. kas te nõustute, et Viktor Orban Ungaris on väga õigesti talitanud ja kas seda ei peaks järele tegema um,? Uh, thank you uh.... suur tänu. ma ei ole tõesti siin selleks, et tema majesteedi valitsust esindada täna selleteemalist arvamuste vahetust ei ole, aga kui mind tõesti kolleegiumi liikmeks, volinikuks valitakse, siis pean ma vande andma ja mul ei ole sellega mingeid probleeme ja mul ei ole ka mingeid probleeme vannet, vande täitmisega ma hakkan kaitsma Euroopa Liidu üldisi huve, äh, tahan töötada kõigi Euroopa Liidu kodanike nimel, äh, kaasa arvatud ka need, äh, kes elavad Ühendkuningriigis ja kes kuni Euroopa Liidust lahkumiseni on Euroopa Liidu kodanikud. kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, lahkun ka mina. nüüd julgeolek ja kas see koda ja saab kuidagi julgeolekule kaasa aidata Euroopa Liidus, mina arvan, et saab ja see on see töö, eh, mida meil tuleb teha, sellest ma rääkisin ka oma eh, sõnavõtus. Eh, ja ma nõustun, et džihadistid põhiõigusi ei austa ja sellepärast ongi vaja meil võidelda nende vastu, oma kaitsevõimet tugevdada nende pahatahtliku tegevuse e-, eest suur aitäh, härra volinikukandidaat. Äh, nüüd on meil teine küsimuste ja vastuste voor. alustame üheksanda küsimusega ja meie komisjoni liikmed saavad sõna. tahaksin ähm, meenutada teile, pidage ajast kinni. Äh, te olete seda väga hästi teinud siiani, jätkake samamoodi. Äh, Tomas Tšešovski, palun suur aitäh ähm, teie suurepärase äh, sõnavõtu eest, loodan, et minu inglise keel on sama hea kui teie prantsuse keel. kas te arvate, Ühendkuningriik peaks osalema julgeolekupoliitika har harmoneerimise küsimustes äh, ja immigratsiooni küsimustes äh, ka siis, kui nad on lahkunud Euroopa Liidust? kas te toetate mõtet et äh, läbirääkimised Brexiti üle võivad tegelikult äh, meie partnerlust tugevdada. suur tänu, teine EPP küsimus tuleb hiljem. härra, härra voliniku kandidaat, palun vastake. suur tänu. ma püüaksin teile struktureeritult vastata jälle kord olete te palunud mind äh, rääkida Ühendkuningriigi valitsuse poliitikast ja seisukohtadest, äh, spekuleerida selle üle, millised võivad läbirääkimiste tulemused olla. palun püüdke mind mõista, kui ma piirdun järgmisega. nagu ma olen mitmel puhul öelnud, usun, et need ohud ja julgeoleku väljakutsed, mis meie ees seisavad on meie ühised äh, väljakutsed, need puudutavad meid kõiki Euroopas. kui Ühendkuningriigi valitsus on teinud seda, mida nad on lubanud, äh, austanud äh, referendumi tulemusi, jääb London ikkagi kahe tunni kaugusele, kui rongiga sõita kas Pariisist või siis Brüsselist terroristid, džihadistid ei tee vahet, kas tegemist on Pariisi, Londoni või Brüsseliga. ja e, neid ei huvita ka see, e, millised suhted on Ühendkuningriigil Euroopa Liiduga. meie huvid on jätkuvalt ühised ja me püüame neid väljakutseid ületada. suur aitäh, proua Marju Lauristin, sotsiaaldemokraatide küsimus. suur tänu austatud volinikukandidaat. Teie portfelli osaks on ka eh, tõhusad eh, koostalitusvõimelised infosüsteemid ja te juba ütlesite sissejuhatuses, et eh, toetate vastavat kõrgemat töörühma ja soovite, et ta jätkaks oma tööd. kas te saaksite meile kirjeldada, millist töö, millisena kujutate te koostööd ette, millised sammud on teie jaoks prioriteetsed, kas te toetate seda ekspertrühma ka selleks, et luua mingi superandmebaas, selleks, et tekiks Euroopa Liidu andmebaas äh,, äh, mitte nii, et Eurodac ja muud andmebaasid, aga tekiks selline üldine ühine andmebaas ja sellest lähtudes, eh, kas te näete ka mingeid riske sellega seoses, eh, kui me räägime isikuandmete kaitsest? Te ütlesite, et te soovite igati eh, tagada isikuandmete kaitse ja julgeoleku tasakaalu, aga sellise superandmebaasi puhul, kuidas oleks see võimalik uh,? Uh, suur tänu! ma hindan väga teie lähenemist sellele küsimusele. see viitab sellele, et teil on sügavad teadmised andmekaitsest. miks ma seda nimetasin oma märkustes? see rühm nimelt on väga oluline töörühm, tegeleb väga tähtsate küsimustega ja ma loodan, et ma saan nendega koostööd teha, saan aidata neil nende tööd edendada, ma tean, et kaks tuhat seitseteist suvel peab nende raport välja tulema ja kui ma suudan, siis ähm, aitan kaasa sellele eh, võimaluse korral ka eh, toon ettepoole tähtaja tähtsad on nii operatiivsed kui ka juriidilised aspektid selle süsteemide võrgustiku puhul, millest me räägime. ja loodetavasti tullakse välja erinevate võimalustega, mitte ainult ühe mudeliga. ja me saaksime siis neid arutada ja ähm, ma olen kindel, et äh, see töörühm austab põhiõigusi, isikuandmed, kaitset. ja me tunneme selliste süsteemide järele äh, vajadust, aga tähtis on ka see, kuidas neid kasutatakse, kuidas andmeid töödeldakse äh, ja äh, kuidas sealt andmeid kätte saadakse. oluline on liides andmete konsulteerimiseks, usun, et et erinevad süsteemid saavad üksteist täiendada ja mina saan aru, et ähm, üks võimalus on ka luua ühine andmebaas, nagu teie ütlesite. olenemata sellest, milliseid, milliseid soovitusi meile antakse, milliseid valikuid meile pakutakse, peavad nad kindlasti kõik andmekaitsenõuet täitma ja ma kavatsen regulaarselt teie komisjonile ka aru anda selle töö edenemisest. üheteistkümnes küsimus Helga Stevens ECR-ilt, palun. Sir Julian King. Sir Julian King, kas te usute, et liikmesriigid kas läbi riiklike või Euroopa Liidu programmide peaksid koostööd tegema rohkem ka internetiteenuse pakkujatega, et koguda paremini teavet selleks, et kohtu ette tuua ka terroriste. Äh, ning siin tuleb ju arvesse võtta ka hiljutist Euroopa Kohtu otsust äh, broneeringuinfo vahetamise kohta Euroopa Liidu ja Kanada vahel. ning äh, kuidas, mida te arvate ka näiteks laeva ja rongi piletite broneeringu info kogumisest, sest ka need on järjest rohkem terroristide sihtmärgid. aitäh! mis puudutab internetiteenuse pakkujatega koostööd, siis minu arvates on see oluline valdkond. siin on mitmeid olulisi aspekte, üks nendest, mis minu jaoks eriti tähtis on, kui me räägime radikaliseerumise vastasest võitlusest, siis puudutab see just vihakõnet ning terroristlikku propagandat ning see on seotud sellega, et mis on seaduslik, mis on ebaseaduslik, mis on kohustuslik, mis on vabatahtlik ning nendes küsimustes peab meil olema väga avatud dialoog internetiteenuse pakkujatega. väga meeldiv on, et meil on ka Euroopa Liidu internetifoorum, mis toob kokku liikmesriigid ja internetieksperdid nende asjade arutamiseks. loodetavasti saame nende tööd edasi arendada veel nagu juba küsiti, siis teiegi küsisite Euroopa Liidu ja Kanada broneeringu info vahetamise leppe kohta ning Euroopa Liidu kohtuse otsuse kohta. nagu öeldud, peame ootama ära selle otsuse, aga kui sellest tuleb probleeme, siis peame selle otsuse põhjal edasi töötama. mis puudutab broneeringu info laiendamist, siis ma mõistan, et kui sellest räägiti siis toona otsustati mitte kaasata erinevaid transpordiliike, maatra-, maanteetransporti, mere- või raudteetransporti. ma kujutan ette, see osaliselt tulenes sellest, et see märkimisväärselt suurendaks kogutavate andmete ja töödeldavate andmete hulka ning erinevalt mõning-, Äh, lennufirmadest need äh, ettevõtted äh, igapäevaselt sageli ei kogu selliseid andmeid. kui nüüd vaadata broneeringu infosüsteemi ellurakendamist eh, ning toimub selline ka vaheülevaade ju pärast seda, kui süsteem jõustub, siis ma arvan, et me peame olema avatud meelega, tuleb vaadata, kuidas süsteem praktikas toimib ning eh, kas seda on võimalik laiendada aga igatahes peab äh, igasugune laiendamine olema kooskõlas vajaduse ning proportsionaalsuse põhimõttega. aitäh, kolleegid, me oleme üheksa minutit ajakavast maas. Äh, me kõik ju väsime, aga palun äh, vaadake ka kella, ma kavatsen ka seda haamrikest kasutada, kui te kõneaega ületate. järgmisena teine ALDE küsimus, proua Kriisbek austatud volinikukandidaat, teie äh, missiooni kirjeldus äh, räägib teie strateegilisest vastutusest äh, vastavalt teie portfellile küberkuritegevus ja internetis sisu kontroll, ähm, kindlasti hakkate sellega edasi tegelema, arendama ja kindlasti te teate, et terroristid kasutavad järjest rohkem küberruumi internetti äh, Prantsusmaal äh, hiljuti äh, avastatud terrorirünnak, mis suudeti ära hoida, oli koordineeritud just interneti kaudu. ja veel tahaksin rääkida laste ärakasutamisest, mis tegelikult toimub ka interneti abil. see on tohutu tohutu äh, mure ja mida te kavatsete teha, et seda ära hoida, kui te volinikuks saate, tänan um,. Merci de, de vos questions. suur tänu selle küsimuse eest ja kui te lubate, siis äh, kasutan võimalust ja vastan väljendades siis solidaarsust Prantsusmaaga sellel raskel perioodil. tõesti Äh, meil on äh, väga palju ära teha, arvestades kõiki neid rünnakuid, mis ikka ja jälle äh, kusagil pannakse toime või kavandatakse. ja nüüd küberruum. ma tahaksin tõesti meie vastupidavust tugevdada, tahaksin infosüsteemide direktiivi turvalisust Äh, või vabandust, selle rakendamist oma prioriteediks südameasjaks võtta, sest äh, tähtis on, et me saaksime erinevate intsidentide äh, või in, erinevaid intsidente ära hoida, selleks on tähtis ka era- ja avasek-, avaliku sektori koostöö ja tähtis on äh, ka sellise töö rahastamine, tähtis on, et Euroopa Liit toetaks sellist tööd. ja nüüd lastest. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võeti meil vasta, vastu vastav direktiiv ja ma olen täiesti teadlik äh, sellest, äh, sellest probleemist, sellest teemast. tahaksin, et komisjon jälgiks, kuidas seda direktiivi rakendatakse ning ähm, kahju, et selle rakendamisaruannet ei ole veel ilmunud, kuid sel aastal peaks see välja tulema. teine kuue küsimus, Barbara Spinelli, palun. Grazie, president. aitäh. mina istun siin. kahekümne kolmandal augustil teatasid Prantsusmaa ja Saksamaa siseministrid Bratis-, et Bratislava tippkohtumisel küsivad, mida nad komisjonilt, mida arvatakse krüpteerimise direktiivist, mis sunniks eh, ettevõtteid nagu Instagram või Whatsapp eh, edastama oma krüpteerimise infot. samal ajal looks see tagaukse politseile äh, juurdepääsuks isikuandmetele. seda ettepanekut on ähm, isikuandmete kaitsjad äh, ning ka Prantsusmaa ähm, andmekaitse rünnanud, sest äh, kodanikud äh, võivad selle tõttu sattuda häkkerite ohvriks ning isegi terroristide ohvriks. seega minu küsimus on, milliseid tagatisi on võimalik paika panna privaatsuse ning inimeste julgeoleku tagamiseks? ning kuidas tagada, et terroristid eh, ei hakkaks looma mingisuguseid alternatiivseid juurdepääsukanaleid eh, isikuandmetele. aitäh, suur tänu, et see, te selle väga olulise teema tõstatasite. internet, nagu viimased küsimused on näidanud, on keskse tähtsusega kogu meie elu, elus, igas elu aspektis, ka eraelus ning meil on õigus eraelu puutumatusele nii online'is kui offline'is. krüpteerimine, turvaline kommunikatsioon on osa sellest maailmast osa privaatsusest, mis peaks olema igale inimesele tagatud. tuleb ka tunnistada, et mõned väga halvad inimesed kasutavad krüpteerimist, terroristid, see rünnak, mida just mainiti, mis luhta läks hiljuti Prantsusmaal, seal kasutati ka tuntud krüpteerimisseadmeid kavandamises, aga seda ei kasuta mitte ainult terroristid, eh, kurjategijad ja pedofiilid kasutavad krüpteerimist näiteks. niisiis, mingit lihtsat vastust ei ole. ma arvan, et mingisugust võluvitsa vist ei ole olemas. ma ei arva, et mingisugune süstemaatiline tagauste loomine muudaks meid, meie elu turvalisemaks, nagu öeldud või võivad nii tekkida ka süsteemsed nõrgad kohad, mida saavad erinevad kolmandad pooled ära kasutada. seega see ei ole lihtne teema. mul on väga hea meel, et meil on internetifoorum, kus ähm, nii liikmesriikide kui sidusrühmade eksperdid tegelevad selle teemaga, mina iga, igatahes toetan neid nende töös ning äh, tulen välja ka omapoolsete soovitustega neile, millest ma olen valmis ka teiega rääkima. kus, küsimus neliteist, teine roheliste küsimus proua Jean Lambertilt. aitäh, härra esimees. mina soovisin tõstatada koostööteema kolmandate riikidega selles valdkonnas. mainiti juba Kanadat, aga meil on siin tegemist suure hulga riikidega, nagu Türgi ja Afganistan näiteks, ning me peame siin koostöös äh, pidama silmas ka põhiõiguste austamist ning kiirust. parlament on vastu võtnud selle kohta terve hulga raporteid, nagu näiteks erakorralise väljaandmise kohta, on tõstatatud palju küsimusi ka aruandluskohustuse teemal ning sellel teemal, et äh, kiiruse tõttu on sageli rikutud näiteks rahvusvahelist õigust. seega palun rääkige, mis teie arvates on peamised põhimõtted äh, rahvusvahelise koostöö vundamendis ning kuidas te tagate suurema läbipaistvuse nende põhimõtete täitmisel, aitäh! Well, my principles for dealing with põhimõtted äh, koostöös kolmandate riikidega on mul samad, mida ma kavatsen kasutada koostöös ko liikmesriikidega ja Euroopa Liiduga. seetõttu need tegevused, mis rikuvad rahvusvahelist õigust ja põhiõigusi, nagu näiteks need väljaandmised, väärivad kahtlemata kriitikat kritiseerinud teie koda, seda ongi. samas, me peaksime ju endiselt üritama võimalikult tõhusat koostööd teha, samal ajal pidades silmas rahvusvahelist õigust ja põhiõigusi. kui nüüd vaadata meie strateegilisi partnereid, näiteks USA-d, siis suuresti ka teie komisjoni ja parlamendisaadikute jõupingutuse, jõupingutuste tõttu on meie koostöö USA-ga palju tõhusam, kui see paar aastat tagasi oli, ma ei ütle, et see on täiuslik, aga see liigub õiges suunas. kui nüüd rääkida äh, privaatsusest äh, ja seda äh,, sellest äh, katuslepingust annab meile palju parema aluse edasiseks koostööks. siin peetakse silmas neid väärtusi, mida me üritame ise täita ning mida me eeldame ka teistelt. suur tänu, järgmisena proua Ferrara. aitäh, härra esimees, tere õhtust, teie peaksite vastutama äh, Äh, sisejulgeoleku eest. Äh, rakkerühmast rääkisite juba ja ka Junckeri töökirjeldusest, aga ma ei saanud päris täpselt aru, milline on teie mandaat või kus on teie mandaadi piirid, kust lõpevad teie mandaadi piirid, kust algavad teiste omad, eriti kuidas te kavatsete proua Jourova ja härra Avramopolisega seda tööd jagada? ja siis, mis puudutab terrorismivastast võitlust äh,, ma ei näinud siin konkreetseid äh, näiteid selle kohta, kuidas te võitlete organiseeritud kuritegevuse vastu, mis on väga äh, tähtis küsimus terrorismi kõrval. kas komisjon kavatseb julgeolekuga tegeleda, ilma et ta äh, võitleks organiseeritud kuritegevuse vastu meil ei ole vähemalt siiamaani küll konkreetseid meetmeid selle kohta. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oktoobrikuus parlament võttis vastu resolutsiooni ja soovib veel võtta vastu resolutsioone konkreetsete soovitustega nii liikmesriikidele kui ka Euroopa Liidu ametitele. ma oleksin teada tahtnud, kas te kavatsete nendest soovitustest kinni pidada ja millised on teie prioriteedid, aitäh! Uh, aitäh, aitäh, et andsite mulle võimaluse lühidalt äh, rääkida ka väga tähtsast küsimusest, organiseeritud kuritegevusest, mis on tõesti väga paljude selle komisjoni liikmete jaoks äh, südamelähedane. Teie raport on võimaluseks äh, sügavamalt rääkida sellest küsimusest ja ma juba ootan seda võimalust ma leian, et mõned prioriteedid, mida teie kolleegid on paika pannud, nagu näiteks korruptsioonivastane võitlus, konfiskeerimise küsimused, mida ma enne juba mainisin, ja ka need uued organiseeritud kuritegevuse vormid, näiteks keskkonnakuriteod ja veel üks küsimus, mis mulle on väga südamelähedane ähm,, Äh, metsloomadega kauplemine nõuab tõesti väga tähtsat jälgimist ja tegemist. teades nüüd poliitilist tsüklist, äh, tahan mina lähtuda sellest äh, vanast poliitilisest tsüklist aastal kaks tuhat kolmteist kuni siiamaani, nagu näiteks võltsimine, petted, ja nii edasi, seda ettepanekut tuleks üle vaadata ja sinna sisse kirjutada nüüd need uued vormid, mis vahepeal on esile tulnud. ma kavatsen kasutada kõiki meetmeid, mis Euroopa Liidu tasandil on olemas ametitel, selleks, et selle küsimusega tegeleda, nii organiseeritud kuritegevuse kui ka küberkuritegevusega ja samamoodi tahan äh, koostööd teha ka välisteenistuse esindajatega selleks, et äh, läbirääkimistes kolmandate riikidega oleks see valdkond ka üks tähtsamaid küsimusi ja kaetud. nagu ma juba ütlesin ja te peate tõesti hiljem äh, praktiliselt ka seda kontrollima hakkama, aga ma olen osa meeskonnast, kavatsen teha meeskonnatööd kõikide volinikega selles valdkonnas ja mina annan teile aru julgeolekumõõtme eest äh, nendes protseduurides. aitäh, järgmine ENF fraktsiooni küsimus, Janice Atkinson ja teine võimalus talle. Äh, ma siin võitlen jälle Ühendkuningriigi huvide eest. Äh, juulikuus oli tulistamine ka Dunordis ja samamoodi on meil siin olnud väga palju Äh, ka probleeme Brüsselis ja Pariisis ja džihadistlikud terrorirünnakud. Äh. ma olen Theresa May'lt kaks korda küsinud, kas ta Prantsuse äh, poolega kavatseb selle küsimuse ka tõstatada, et äh, passikontrollid oleksid juba julgeolekualad, sellepärast et piirikontrollijad kardavad oma julgeoleku pärast. nii et ma ärge hakake siin valamete siin, ärge hakake siin ütlema, et te jälle vabandate, sest kaitsete Briti äh, huvisid. jah, muidugi olen teiega nõus, ma tõesti kaitsen nii Briti kodanikke kui ka Euroopa Liidu kodanikke ja see on tegelikult selle ülesande tuumikuks äh, ma ei ole siin täna õhtul selleks, et rääkida oma varasematest ülesannetest või Briti valitsuse avaldusest. ma õpin nendest kogemustest, kui ma oma uut ülesannet hakkan täitma. ja üks õppetundidest oli see tihe koostöö äh, aastate jooksul, aga eriti just viimaste kuude jooksul Briti piirivalvega. see oli üheks näiteks äh, Nad töötavad väga hästi ja aitäh, et andsite mulle võimaluse sellest rääkida. isegi kui see ei ole nüüd tänase kohtumise keskmes, ma tõesti tahaksin kiita neid piirivalvajaid, kes Prantsuse põhjapiiril piiri kaitsevad ja aitavad siis reisijatel ületada piiri need erilised meetmed, mis on vaja vastu võtta selleks, et tagada tõhusat piirivalvet, siis muidugi ma kavatsen neid välja töötada ja kavatsen teha siis seda koostöös volinik Avramopolisega. seitsmeteistkümnes koostöö Elizabeth Vosenberg, palun, Rahvapartei kolmas küsimus siis, aitäh! härra esimees, tere tulemast ka minu poolt, Sir King. Te ütlesite, et et äh, üheks teie prioriteediks on ka see, et tuleb terroristide rahastusallikad lämmatada ma tahaksin teada, kas selles valdkonnas on juba esimesi algatusi komisjonilt ja ma tahaksin teada, kas teie teete õigusloomelise ettepaneku selleks, et meil oleks võimalik välja töötada Euroopa tasandil programm, millega analüüsida terroristide rahastamist. ma räägin siin ka maksetest, mida tehakse Euroopa Liidu siseselt ja need ei ole ju praeguste programmide kohaldusalaks, kus räägitakse koostööd siis äh, Euroopa Liidu liikmesriikide ja Ühendkuni-, Ühend-, USA vahel. aitäh selle küsimuse eest. see on seotud äh, varasema küsimusega konkreetsete meetmete kohta äh, terroristide rahastamise lämmatamises. Euroopa Liidu USA leping, mida te oma küsimuse lõpus mainisite, on väga tõhus kokkulepe. isegi kui väga suuri summasid üle ei kanta, vahel ülekannete jälgmine on väga tõhus juurdlusmeede sealt saadi sadu vihjeid pärast Brüsseli ja Pariisi terrorirünnakuid, nii et tegemist oli väga kasuliku allikaga. nüüd te räägite sellest, kas äh, sinna juurde võiks nüüd äh, lisada kokkulepped liikmesriikide vahel või vähemalt äh, SEPA maksete süsteemi siseselt viimane kord tegeleti sellega paar-kolm aastat tagasi ja äh, komisjon otsustas seda ettepanekut mitte teha, aga minu arvates praegusel hetkel olukord on muutunud, äh, nagu me oleme seda ka selle kuulamise käigus juba arutanud, nii et ma tõesti leian, et me peaksime olukorra üle vaatama, uuesti hindama, leidma teatud võimalusi, äh, pakkuma neid vähemalt välja selleks, et neid veel sellel aastal teiega arutada aitäh! nüüd kaheksateistkümnes küsimus Peeter Niedermüller ja see on siis kolmas küsimus sotsiaaldemokraatidelt. kõneleja räägib mikrofonita. Okay. Have... kas mind on nüüd kuulda? mul on kolm lühikest küsimust. kõigepealt, teie töökirjelduse kohaselt vastutate te ka algatuse eest selleks, et Europoli terrorismivastase võitluse keskuse tööd parandada. millised need algatused võiksid olla? teiseks, äh, mõeldes nüüd Snowdeni paljastustele ja nüüd need krüpteerimise äh, ettepanekud ja tagauste ettepanekud, mida teie kavatsete nendes osas veel ära teha? ja kolmandaks, siin on viimasel ajal olnud väga palju kohtuotsuseid teatud Euroopa Liidu meetmete vastu, nagu näiteks Safe Harbori leppe USA-ga. kuidas teie kavatsete hoolitseda selle eest, et komisjon ei tee õigusloomelisi ettepanekuid, mis siis kohus hiljem õigustühiseks kuulutama peab uh,? Uh, thank you. Can I try and aitäh! keskmine küsimus kõigepealt, sest kui ma sain teist õigesti aru, siis tegelikult mul ei ole väga palju lisada sellele, mida ma siiamaani olen juba öelnud krüpteerimise kohta. ma leian, et krüpteerimine on äh, internetimaailmas üks kõige tähtsamaid küsimusi, see aitab meie isikuandmeid kaitsta, aga seda väärkasutatakse äh, kuri, kurjategijad, terroristid kasutavad seda ära oma huvides, nii et meil ei ole siin mingit ideaalset lahendust selle lõpetamisega, siin oleks tõesti vaja äh, Eh, ekspertidega, internetiteenuse pakkujatega arutada seda küsimust selleks, et leida mingeid lahendusvõimalusi. praegusel hetkel mul küll mingeid soovitusi veel kahjuks pole võimalik anda. nüüd terrorismivastase võitluse koordinaator ja Europoli töö. see on tõesti suureks võimaluseks, mille me peame tõesti kahe, millest peame kahe käega kinni haarama eh, ma tahan Europoli direktoriga koostööd teha selleks, et tal oleksid õiged allikad, rahastus, personal, selleks, et terrorismivastase võitluse koordinaatori töö oleks võimalikult tõhus ja ma tahaksin liikmesriiki üles kutsuda, et nad ka saadaksid oma eksperte sinna, selleks et me saaksime kogemusi vahetada ja et me saaksime siis konkreetseid näiteid koguda su-, toimiva koostöö kohta äh, selleks, et me saaksime tõesti koostööd parandada, eriti pärast viimaseid terrorismirünnakuid Pariisis. meil on vaja tõesti ka rohkem informatsiooni vahetada liikmesriikide ametivõimude ja ka terrorismivastase võitluse koordinaatori vahel. mis nüüd puudutab äh, head toimivat õigusloomet, ma loodan, et te aitate mul seda välja töötada iga kord, kui vaja sest nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, me peame toimima panema ka praktiliselt äh, kõik need küsimused, mis on praegu mustanditena kirjas. ja kui on uusi algatusi vaja, siis me peame seda julgelt tegema ja äh, see, nende õigusloomeliste ettepanekute kvaliteet peab olema nii hea, et ta on vettpidav ja peab äh, kinni siis ka kõikidest põhiõigustest, mida ma eelnevalt mainisin. see oli tõesti väga üksikasjalik küsimus äh, nüüd natukene läks äh, üle nii vastuse aeg kui ka küsimuse aeg, nii et palun pidage kinni kõne eest, nii et küsimus number üheksateist, kolmas küsimus ECR-ilt ja äh, härra Ala Aho, palun. aitäh, ma tahaksin teada teie arvamust kahe õigusloomelise ettepaneku kohta, mis puudutavad nüüd julgeoleku tegevuskava. kõigepealt tulirelvade direktiiv, mis vastavalt komis-, komisjonile soovib terrorismi, terroristide juurdepääsu tulirelvadele vähendada. kuid tegelikult see ettepanek on tegelikult rünnak äh, üksikisikute vastu, kes soovivad tulirelva omada. ja nüüd see kümneaastaline ühenduslüli, mis on sinna veel ka sisse kirjutatud. kas te leiate, et see ettepanek peab kinni eh, proportsionaalsuse ja lähimuse põhimõttest ega sellest, et õigusloome peab olema kõrge kvaliteediga? teiseks, nutikate piiride pakett ja nüüd see sisemise ja väljumise süsteem. parlamendis on muret tekkinud muret tekitanud küsimus sellele, et kas korrakaitseorganid saavad juurdepääsu andmetele, mida kogutakse ja salvestatakse. riiklikud ametivõimud on teinud selgeks, et selline juurdepääs oleks hea, aga parlamendis ei ole mitte kõik veendunud milline on teie arvate tasakaal õiguskorra organisatsioonide andmete jagamise ja isikuandmete kaitse vahel uh,? Um... aitäh ma üritan, härra esimees, aga siin tulid need küsimused äh, tõesti väga arvukalt. kui küsimused esi-, küsimusi esitatakse kaks või kolm ja siis kulutatakse veel minut-poolteist ja siis te tahate, et volinikukandidaat vastaks, siis on see tõesti väga raske. aga kui soovite, siis äh, leiame rohkem aega. nii et volinikukandidaat, palun. ma leian, et need olid suurepärased küsimused, aitäh äh, jah, ma tean, et tõesti ma põlen põrgutuules, kui me niimoodi jätkata, aga te teate, kuidas see käib, nii et tõesti katsume kinni pidada, nii et härra volinikukandidaat, palun. täpselt nii hakkab see toimuma ka hiljem, kui teist jääb volinik. nüüd esimene küsimus äh, tulirelvade kohta. jah, kui olete sellega nõus, kui kõik läheb hästi ja koordinaatorid on sellega nõus. Thank you. Uh, on aitäh, mis puudutab esimest küsimust, tulirelvad. ma arvan, et ma juba sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, et minu jaoks on esimeseks äh, kõige suuremaks probleemiks illegaalne relvakaubandus ja siin tuleb koostööd teha Europoliga, Schengeni informatsioonivahetussüsteemiga, ka selle Interpoli süsteemiga, mis puudutab äh, relvakaubandus, tuleb koostööd teha partneritega kolmandatest riikidest, nii et tõesti, siin on väga palju juba ära tehtud Lääne-Balkani ja Euroopa Liidu vahelises dialoogis, seda dialoogi tuleks jätkata ja parandada, võib-olla tuleks seda alustada ka teiste riikidega, selleks, et illegaalne selle relvakaubandusele lõpp teha. kui meil see õnnestub, siis ma arvan, et see on tegelikult seotud äh, ka nende piirangutega, mis puudutavad äh, relvade legaalset omamist, sest äh, mingid riskid on ikkagi olemas. ja mul on väga hea meel, et osa sellest otsusest on juba vastu võetud, ehk et on mindud tagasi deaktiveeritud relvade juurde, aga nagu me teame Pariisi rünnakutest, et äh, vahel käibelt Äh, maha võetud tulirelvad tulevad uuesti kasutusele, me tõesti peame tõesti äh, võtma tõsiselt ka neid muresid, äh, mis meil on siin relvade legitiimse omamisega ja me tõesti peame vaatama, kuidas siin tasakaalu saavutada. nüüd, mis puudutab nutikaid piire ja seda sisenemise süsteemi, selle ettepaneku üle on vaja pikemalt ja laiapõhjalikumalt, laiapõhjalisemalt rääkida volinik Avramopoulosega, kavatsen seda teha, kui ta selle tõstatab. ilma, et küsimusi segamini ajada, siis siin tõesti on tõesti julgeolekumõõde ka piirivalves ja kui me valvame piiri vastavalt põhiõigustele raamis, põhiõiguste raamistikule, proportsionaalsuse põhimõttele ja ka teistele põhimõtetele, millele me oleme pühendunud, siis on see kõik väga hästi nüüd kolmas halde küsimus ja Louis Michel, palun. suur tänu, austatud volikogu kandidaat, mul on konkreetne küsimus. terrorismivastase võitluse direktiivi raamistikus, mis on praegu kolmepoolsete läbirääkimiste etappi jõudnud, soovitakse PNR-süst-, eh, eh, süsteemis lünki täita Euroopas. parlament on arutanud terrorismis kahtlustatavate äh, an-, andmete kogumist PNR-süsteemiga äh, liikmesriikide vahelist äh, infovahetust ja andme, andmete kasutus on ju piiratud, kui neid ei analüüsita. kuidas teha nii, et broneeringu infot analüüsitakse sarnaselt kõikides liikmesriikides, et meil oleks ühine Euroopa tasandi riskianalüüs, et oleks eh, ka võimalik kindlaks teha, kui tegemist on kahtlust äratava äh, käitumisega. milliseid meetmeid kavatsete kasutusele võtta? suur tänu. kõigepealt sellest ühisest andmete analüüsist, äh, nendest andmetest, mis broneeringu infosüsteemist võetakse. tegelikult see on olemas ja minu ülesanne oleks äh, teha tihedat koostööd liikmesriikidega, et loodaks äh, tõesti vastavad üksused liikmesriikides, sest ilma nendeta ei saagi rääkida analüüsist. praegu on andmevahetuses nii, et kaks-kolm liikmesriiki suudavad süsteemi äh, luua. see tähendab, et meil on veel väga palju tööd ära teha kui me tõesti jõuame selleni, ma loodan muidugi, et me jõuame, siis äh, tekib tõesti küsimus, kuidas tõhusalt äh, äh, koostööd teha, ka nende üksuste vahel, kes terrorismi rahastamisega tegelevad või rahastamise uurimisega tegelevad, ma usun, et seda on võimalik teha. kõikide nende küsimuste puhul arvan ma, et kui me lähtume aluslepingutest, siis peame tegema maksimumi, et tõesti täpselt ülesanded ära jagada. näiteks Te rääkisite äh, siin terrorismivastase võitluse direktiivist näiteks. ma loodan, et me saame ikkagi sellega kiirelt edasi minna, sest ja seda äh, igal äh, äh suunal edasi-tagasi äh, reisimise puhul, terrorismi finantseerimise jälgimise puhul, igal juhul tuleb tööd teha, edasi minna suur tänu, kahekümne esimene küsimus, QNGO küsimus. Martina Anderson, palun uh,. suur tänu eh, mis te arvate Iirimaa olukorrast, julgeolekuolukorrast Brexiti järgselt? Eh, kas te saate tagada, et piirirežiim ei karmistu, kas te saate samas öelda, et, et kuidas te kavatsete tööd teha nii, et ohjeldate piiriülest äh, kuritegevust, äh, peatate kuritegevuse sisseimplumise üle Euroopa äh, Liidu piiride, loomulikult teil on strateegilised sammud vaja ette võtta enne, kui te ära lähete, aga kuidas äh, äh, te võite tagada nii, et näiteks need, kellel ühist piiri ei ole äh, Siirimaaga, ikkagi tulevad kuidagi Suurbritanniasse. kuidas te saate tagada, et Iirimaa olukord oleks ka peale Brexitit turvaline, et sellest ei tuleks mingi katastroof? ma püüan vastata, sest see jällegi ei puuduta ainult äh, seda valitsust, äh, kelle, kelle nimel ma olen siiani töötanud. Äh, see puudutab julgeoleku küsimuste eest vastutust ka minu uues rollis ja oma isiklikust kogemusest tean, kui oluline on piiriülene elu just äh, selle, äh, selles piirkonnas, millest teie rääkisite, ma olen ise seal töötanud, olen üle piiri käinud, mul on äh, sõpru mõlemal pool piiri. ma arvan, et Dublinis, Belfastis ja Londonis on äärmiselt oluline see, et püütakse välja selgitada see, kuidas vältida piirirežiimi karmistumist, aga tõesti, neid küsimusi tuleb juba arutada läbirääkimistel, need äh, läbirääkimised, mis hakkavad toimuma Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel ja äh, ma valisin äh, mitte kommenteerida neid läbirääkimisi täna, see on tuleviku teema. suur aitäh! küsimus kakskümmend kaks, roheliste kolmas küsimus. Jan-Philipp Albrecht, palun. suur tänu. Äh, siin on juba mitmeid küsimusi tõstatatud ja enamus nendest on, äh, on saanud ka väga põhjaliku vastuse. tahaksin ka äh, lisada neile liikmesriikide perspektiivi Te tutvustasite oma seisukohti komisjonis, rääkisite sellest, kuidas te koostööd kavatsete teha komisjonis ja parlamendiga, aga kui tõesti hakatakse olemasolevate meetmete äh, rakendamisest rääkima liikmesriikides, siis kuidas saate te liikmesriikidelt toetuse ühismeetmetele, kui äh, rääkida just julgeoleku valdkonnast ja näiteks deradikaliseerumismeetmetest, meie arvame, et näiteks äh, äh, tuleks tegeleda ka radikaliseerumise küsimusega liikmesriikide vanglates. tänan. I mean, there... suur tänu. sellel küsimusel oli vähemalt kaks osa. kõigepealt, kuidas kaasata liikmesriikide ametkondi, kuidas nende usaldusvõit võtta ja teiseks, äh, kuidas nendega koostööd teha, koostööd teha mitte ainult ametkondadega, aga ka kodanikuühiskonnaga, äh, haridustöötajad, äh, vanglad, nagu te rääkisite, kõigi nendega, kes on radikaliseerumisega otseses kokkupuutes. nüüd nagu ma alguses ütlesin Euroopa Liidul on aluslepingute kohaselt selge roll julgustada, äh, abistada, aidata kaasa rakendamisele ja ka vajaduse korral jõustamisele ning on ka roll äh, eeskuju ja äh, andmisena, andmiseks ja standardite paikapanekuks ja ma arvan, et meil on ka häid näiteid selle kohta, kuidas on võimalik ühis, ühiste äh, eeskirjade abil barjääre maha võtta. nüüd äh, kui liikmesriigid äh, kuidagi maha jäävad, siis tuleb see ka sellele tähelepanu juhtida ja me oleme rääkinud ka sellest, et tõesti tuleb liikmesriikide usaldus võita, aga mitte ainult liikmesriikide usaldust, tahtsin teie küsimusele ju vastata. mina usun kirglikult, et radikaliseerumisvastane võitlus äh, äh, saab toimuda just kohtadel liikmesriikides Äh, liikmesriikidele tuleb äh, piisavalt vahendeid anda, nii et inimesed saaksid kokku tulla ja alt üles tööd teha. suur aitäh. Ahveti poolt härra Pasku, palun. Thank you very much. Sir, we all aitäh. me kõik teame, et äh, tänapäeval on tendents ühildada äh, julgeoleku sisemisi ja välimisi aspekte. ja sellest on tekkinud ka praegune julgeolekuolukord. Teie satute täpselt selle äh, integratsiooni keskmesse. kas te olete kaalunud, millised võiks olla konkreetsed koostöövõimalused ühelt poolt näiteks välisasjadega tegelevate komisjon, volinike ning äh, terrorismivastase võitluse keskuse esindajatega vahel teiselt poolt. aitäh! jah, sellega olen ma tööd juba alustanud, kohtusin nendega, mõistan täpselt teie küsimuse mõtet. Äh, sellel mündil on kaks külge. sisemine ja välimine mõõde. ja paljudes valdkondades peame me äh, tugevdama mõlema poole tegevust ning mõlemad pooled tugevdavad ka üksteist. seega olen valmis koostööd tegema asepresident Mogheriniga ning komisjoni kolleegidega, kes tegelevad välisasjadega. see koostöö peaks olema võimalikult tihe, tagamaks, et me kaasame neid Äh, sisejulgeoleku muresid. Äh, võt-, et me võtame neid julgeolekumuresid arvesse ka dialoogis kolmandate riikidega. näiteks võitluses äh, vägivaldse ekstremismi vastu, kui me räägime kolmandate riikidega sellest, mida nad saavad ette võtta meie piirkonnas leviva radikaliseerumise vastu ning samuti, mida saab teha ebaseadusliku relvakaubanduse vastu. Need on ainult mõned aspektidest, millele tuleb keskenduda. teatud struktuursed koostöövaldkonnad on väga tähtis, tuleb tugevdada veel struktuurset koostööd USA-ga ma arvan, et nii üldiselt kui ka pidades silmas mõningaid äh, konkreetseid programme, üks kolleeg just küsis näiteks äh, terroristide rahastamise teemal, siis seal on meie rahvusvaheline koostöö kriitilise tähtsusega meie sisejulgeoleku tagamiseks. aitäh, küsimus number kakskümmend kolm, EFTD kolmas küsimus, härra Pätten. suur tänu, Claude, Sir Julian Teie peaks tegelema siis Julgeolekuliiduga. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ütles Europol, et vabakaubanduspoliitika ning vaba liikumise edendamine Euroopa Liidus aitab kaasa organiseeritud kuritegevusele ja pettustele. vaba liikumine Euroopa Liidu piiride sees vähendab äh, äh, tuvastamise võimalust kas te nõustute sellega, et Euroopa Liidu vaba liikumine vähendab Euroopa Liidu ja liikmesriikide julgeolekut, kas ei ole mitte veel üks näide sellest, et Euroopa Liit tekitab probleemi ning siis eh, paneb ette lahenduse, mille tulemuseks alati on Euroopa Liidu suurem võim? kas julgeolekuliidu aluseks ei ole mitte ehm, soov hoida elus Euroopa projekti ning piiride vaba Euroopat, mitte inimeste kaitsmine. aitäh! ma loodan, et juhtivaks põhimõtteks vähemalt minu jaoks, kui mind ametisse kinnitatakse, on meie inimeste turvalisus. liikuma panevaks jõuks on äh, terrorismi, küberkuritegevuse ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus. loodetavasti ma ütlesin seda välja väga-väga lihtsa, äh, selgelt. ma võtan, äh, võtan seda tõsiselt. see on meie töö eesmärk. ja see on aluseks igasugusele koostööle teiega, liikmesriikidega, kodanikuühiskonna esindajatega, kui me räägime turvalisuse suurendamisest. kordan veel kord, kõige hullemad juhtumid, need tõesti kurjad terroristlikud sünd-, sündmused nende puhul terroristid ei hooli sellest, millist osa Schengenist nad ründavad, nad ründavad meie eluviisi. küsimus number kakskümmend viis. rahvapartei neljas küsimus, härra Dias de Mera. Muchas gracias, senor King. aitäh, Sir Junior. tere tulemast teile, soovin teile edu julgeolekuliit. kõlab väga ilusasti. ja me peame sellega leppima, aga tegelikult räägime me siin ju artiklist neli, mis kuulub liikmesriikide pädevusse, ehk siis me räägime siin koordina-, koordinatsioonist ja koostööst. Europol jõustub järgmisel aastal ning siis on meil siduv õiguslik instrument. samas kahekümnenda aprilli komisjoni teatis, mis puudutas julgeoleku tegevuskava ellurakendamist, ütleb, et käesoleva aasta, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta sügisel ehk siis üheksakümne päeva jooksul põhimõtteliselt tuleb komisjon välja meetmetega, millega üritatakse tugevdada Europoli, Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse tegevust ning selleks soovitakse astuda konkreetseid samme. seega ma sooviksin teada, milliseid konkreetseid meetmeid praegusel hetkel kaalutakse ja mida, mis on kavas äh, selle keskuse tugevdamiseks järgmise üheksakümne päeva jooksul teha. teiseks mida te kavatsete ette võtta operatiivtöö tõhustamiseks ning lõpetuseks küsiksin proua Mogherini direk-, direktoraadi analüüsiüksuse eh, ning CTC eh, üksuse vaheliste suhete kohta uh,. Thank you um, and I hope to be able to benefit from your own aitäh, ma loodan öö, äh, toetuda osaliselt ka teie kogemuste ning, ning teadmistele selle valdkonna edasises töös. tõsi ta on, komisjon võttis kohustuse välja tulla järgmiste ideede ja algatustega, ma olen kindel, et tähtajaks äh, saame selle tööga valmis ning see on ka vajalik, sest me peame olema valmis ära kasutama täielikult uut õiguslikku raamistikku, mis jõustub maikuus järgmisel aastal. ning me peame selleks juba praegu ette valmistuma. ma kavatsen seda teha nii palju kui võimalik, nagu ma juba ütlesin, selgelt kavatsen toetada Europoli, kavatsen toetada seda poliitilist raamistikku, toetada rahastamist, personali olgu need siis uued inimesed, kes asuvad Europoli tööle, või olgu tegemist siis äh, liikmesriikide poolt Europoli saadetud esindajatega. ma olen täheldanud, et meil on vaja vähemalt kaheksakümmend, üheksakümmend inimest rohkem selleks, et tõhusalt täita neid ülesandeid, mis Europolile nüüd lisaks on antud ning ma olen valmis selle kallal töötama. Te küsisite ka operatiivsuutlikkuse kohta. loomulikult see on terrorismivastase äh, keskuse peamine ülesanne, mm, töötada interneti valdkonnas rahastamisega ning jätkata dialoogi liikmesriikide ametitega, mida minagi sooviksin tugevdada, et me saaksime ära kasutada võimalikult hästi selle keskuse infovahetusvõimekust liikmesriikide vahel. aga silmist ei tohiks kaotada ka seda olulist tööd, mida Europol teeb küberkuritegevuse valdkonnas või ka selle ähm, salakaubanduskeskuse tööd. kui me räägime Europoli operatiivsuutlikkuse tõstmisest, mida ma toetan. ja nagu juba öeldud, üritan ma õhutada liikmesriike paremini ära kasutama ühiseid uurimismeeskondi nii Europoli kui ka tulevikus Eurojusti all. viimane asi, mida te küsi-, küsisite, minu arvates CTC ja Inseni vahel on vaja võimalikult tugevat koostööd, sest nad on tegelikult sise- ja välisjulgeolek, siis on ju tegelikult ühe mündi kaks külge. olgu, kolleegid ehk eh, saame ikkagi pidada kinni sellest ühest minutist kõneajast, sest palju kolleege tahab veel sõna. küsimus kakskümmend kuus, neljas küsimus sotsiaaldemokraatidelt. Tanja, palun. aitäh, härra volinikukandidaat, mina tõstataksin uue julgeolekutehnoloogia küsimuse. mida te arvate sellest, et töötatakse välja uusi tehnoloogiaid eh, julgeolekuvaldkonnas, kuidas te kavatsete tagada, et Euroopa Liit, liidu rahastamine julgeolekualastes uurimistöödes ei tule, ei võta arvesse mitte ainult teadlaste huvisid, vaid võtab arvesse ka põhiõigusi siis veel üks küsimus, äh, biomeetriliste andmete järjest laiem kasutamine. mida te äh, arvate selle näo ära, näo tuvastamistehnoloogia järjest äh, suuremat laialdamist, kasutamist Euroopa Liidus ning kuidas see on kooskõlas põhiõigustega? aitäh! ma arvan, et meil on vaja luua side meie teadusuuringute rahastamise ning julgeoleku eesmärkide vahel, see on järjest tähtsam mulle annab suuresti julgust see, et on ähm, tehtud murrangulisi ähm, avastusi meie teadustöös, mida meie rahastamine näiteks. Euroopa Liit rahastas projekti, äh, Euroopa äh, Liidu poolt rahastatud projekt äh, leidis lahenduse, kuidas erinevatest komponentidest ei ole enam nüüd võimalik äh, kokku segada äh, lõhkeainet. samuti on välja töötatud uus radar meie poolt rahustatud projekti poolt, ehk siis nende projektide ja meie julgeoleku vahel on otsene side. sooviksin seda veelgi tugevdada. aga nagu juba öeldud tuleb silmas pidada seda raamistikku, mida me korduvalt täna oleme maininud, ehk siis põhiõigusi, mis on meie Julgeolekuliidu vundamendiks. selle, seda tööd kavatsen edasi jätkata koos oma komisjoni kolleegidega, kes otseselt vastutavad järgmise teadusrahastamise vooru eest, mis üsna varsti uuesti algab. aitäh, küsimus kakskümmend seitse, et ECR ja proua Makovei. aitäh, härra esimees. mul on kaks lühikest küsimust. parlamendis tegeleme me praegu äh, ka mitmete terrorismivastaste äh, võitluse alaste dokumentidega. üks puudutab andmebaase, mida peetakse Euroopa Liidu välispiiridel. Äh, see puudutab siis üldiselt Schengeni koodeksi ellurakendamist. me, me oleme siin paljud erinevatel seisukohtadel, aga töötame selle kallal. mida te arvate sellest, et et sellest, et Euroopa Liidu välispiiride parem kaitse aitab ja süstemaatilised kontrollid välispiiridel ning kõikide asjaomaste andmebaaside ärakasutamine suurendab Euroopa Liidu kodanike turvalisust ning muudaks meie piirid, piirivalve tõhusamaks. kui me räägime võimalike terroristide vastasest kaitsest. ning teine küsimus, kuidas te kavatsete parandada koostööd ja infovahetust õiguskaitseorganite ning eh, luureametite vahel liikmesriikides ning kuidas parandada koostööd ja infovahetust eh, Euroopa Liidu ametite vahel ka see on probleem. vahel on see koostöö puudulik või puudub täiesti. aitäh! Thank you very much um,. On... suur tänu! turvalisus piiridel. nagu ma juba vist varem ütlesin, arvan ma, et turvalisuse tagamine toimub mitmetasandiliselt, aga üks tasand kindlasti, mida tuleb tugevdada, on meie piirivalve. ja kavatsen Avramop- äh,, volinik Avramopoluse ja teiste kolleegidega tihedat koostööd teha nende teie poolt äh, viidatud reformide elluviimisel. ma arvan, tõesti tuleks äh, asuda läbi viima süstemaatilisi kontrolle, nagu ma juba varem ütlesin, tuleks kaaluda erinevat tüüpi kontrolle, mida saab läbi viia piiridel, eriti kolmandate riikide kodanike puhul. ja ma nõustun sellega, et tuleb mõelda, kuidas seda infot kogu meie süsteemide rägastikus võimalikult tõhusalt ära kasutada. väga võimalikult sihipäraselt, nagu juba öeldud, me peame spetsialistidega veel kõvasti koostööd tegema ning nendepoolsete soovitustega tulen ma teie juurde veel kunagi tagasi. mis puudutab teist küsimust, ehk siis koostöö luureametite ja õiguskaitseorganite vahel, siis tõsi ta on, see võib vahel olla keeruline, see võib olla keeruline vahel isegi liikmesriigi sees, mitte ainult liikmesriikide vahel ja Euroopa tasandil. aga me peame andma endast, endast parima, et vahetada kogemusi, ma juba ennem mainisin seda suurepärast koostööd Pariisi rünnakute järel, mis leidis aset Europoli ning Belgia ja Prantsuse ametivõimude vahel. tänu sellele jõuti ka konkreetsetele tulemustele selle, nende rünnakute uurimises. seega loodetavasti läbi selle praktilise koostöö saame me tugevdada ka usaldust ning saame lahti mõnedest nendest pudelikaeltest, mis vahel meil infovahetuses eksisteerivad. aitäh, kolleegid äh, on ka natukene vast väsinud, eks meil on Strasbourgi esmaspäev alles. võib-olla olen tegelikult ainult mina väsinud, igatahes. küsimus kakskümmend kaheksa, Alde neljas küsimus, Sofi Intvelt aitäh, härra esimees. tere tulemast, volinikukandidaat. mul on kaks küsimust. mulle väga meeldib see, et te keskendute tõesti tulemustele ja et tõesti terrorismivastase strateegia soovite üle vaadata kas te leiate, et meie strateegia siiamaani on olnud pigem edukas või läbikukkunud, kas me oleme tõhusalt viimase viieteist aasta jooksul võidelnud terrorismi vastu või siiski pigem mitte? või kas on mingeid meetmeid, mida võiks hakata näiteks uuesti kasutama, siin räägitakse ainult uutest meetoditest? kriitikanooled USA suunas võivad meie koostööd negatiivselt mõjutada, ütlevad mõned, aga ma leian, et see on naljakas, sellepärast et USA sisene kriitika on palju karmim, näiteks äh, Feinsteini komisjon ja mida teie kavatsete ära teha selleks, et Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide äh, usaldusväärsust tõsta, kui me räägime siin LKA vanglatest ja uurimistest. aitäh! mis puudutab hinnangut, ma leian, et see, kuidas me oleme teatud ohtudele õppinud vastama või reageerima, on viimase viieteist aasta jooksul väga palju muutunud. olukord ei ole sama praegu kui ta oli viisteist aastat tagasi, kui me teleekraanidel nägime neid õudseid sündmusi üheteistkümnendal septembril ja mul on väga hea meel selle üle, sest me tõesti reageerime intelligentsemalt ja ma loodan, et ka tõhusamalt. aga kuidas seda hinnata? Äh, et kui me hakkame siin fakte hindama, et kas ma oleks olnud paremas või halvemas olukorras, see on tõesti väga raske, aga ma olen nõus, et äh, kui me korraliku analüüsi läbi viime, siis äh, parema õigusloomega on võimalik ka selle äh, komisjoni tööd parandada ja mitte ainult kasutada vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtet nendele küsimustele, mille osas me oleme kokku leppinud, vaid ka nendes küsimustes, milles oleme kokku leppinud juba ammu selle komisjoni töövaldkonnas on tõesti küsimusi, mis on uuesti sahtlipõhjast välja äh, toodud ja ma tõesti ei saa aru, miks me ei võiks ka parimaid oskusi ja kogemusi siin hakata kasutama. mis puudutab kriitikat USA suunal, siis võib-olla ma väljendasin valesti ja vabandan. aga ma mõtlesin, et need kriitikanooled, äh, mis tulid ka siit komisjonist ja siit parlamendist, tegelikult aitasid väga palju olukorda parandada USA-s ja tegelikult ka meie suhteid USA-ga. sest nii teie kui ka teised äh, siit komisjonist tõid välja väga veenvaid fakte, millega meil õnnestus tõesti samuti eh, karmimad eh, reeglid eh, sisse viia ettevõtetele, ombudsmanile, samamoodi kollektiivsete hagide jaoks, õiguskorra kaitse organitele, massilisele säilitamisele ja nii edasi, nii et tegelikult ma arvan, et me olime väga tõhusad. aitäh, küsimus number kakskümmend üheksa, neljas küsimus kuue fraktsioonist, Marie-Christine Berger, palun suur tänu, härra esimees, ma olen siin. tere hommikust või vabandust, tere päevast, härra King. Teie prantsuse keel on muide suurepärane ja nüüd äh, tahaksin äh, rääkida eelkõige koostalitusvõimest. kuna ma tegelen nende küsimustega, millest te rääkisite, arvan, et äh, põhiprobleemiks on li-, äh, rakendamine liikmesriikides. mina ei jaga äh, sugugi op-, optimismi seoses Prantsuse ja Belgia koostööga, noh, natukene on paremaks muutunud, aga väga palju on veel ära teha. kui see oleks parem olnud juba varem, siis oleks on, olnud võimalus mõned sündmused ära hoida. ma arvan, et me oleme jagatud vastutusest veel väga kaugel kuigi me selle poole pöör-, püüdleme. Eh, liikmesriigid hoiavad kümne küünega oma pädevusalast kinni, mitte ainult julgeoleku küsimustest, aga isegi Euroopa Liidu liikmesriigis eh, piiriülese eh, koostöö puhul hoitakse ikka küüned enda poole ja nüüd meil on ju oluline ikkagi äh, õigustest ja vabadust rääkida, seda räägitakse pidevalt, kui tuleb andmebaasi küsimus arutusele. näete, meil on täna järjest rohkem ja rohkem piirikontrolle just sellepärast, et äh, organiseeritud kuritegevust on vaja peata, muidugi see on täiesti kiiduväärt, aga meil on kiirelt vaja äh, analüüsida kõiki neid andmebaase, mis meil on äh, ja äh, ma äh, tahaksin, et meil oleksid täpsed eesmärgid, me mõtlesime ju, kuidas teha, mida ja tuleb analüüsida, millised tulemused on saavutatud nii tehniliselt kui ka juriidiliselt ja ka inimõiguste küsimuses. Merci uh, suur tänu, ma olen teiega täiesti nõus, et äh, me peaksime äh, oma meetmete tõhusust hindama. ja olen valmis äh, koos teiega seda tööd tegema. olen nõus ka sellega, et probleem on rakendamises ja see peaks olema meie prioriteet. mõnikord on vaja isegi rohkem kui lihtsalt julgustada liikmesriike. mõtlen, vabandage nüüd, kui ma eksin nende akronüümidega, aga ma räägin jällegi Prümmist, kus on ju kolm tiiba, kolm suunda, umbes kaheksateist, kakskümmend liikmesriiki osalevad seal ja tegelikult oleks see Prümi leping vaja täielikult eh, ellu viia. Eh, seega kolme suuna puhul tegelikult on veel liikmesriike, kes ei ole hoogu sisse saanud ja, eh, ja meil on veel palju tööd ees. ma ei räägi ainult informaatikasüsteemidest, vaid räägin siin ka nendest lõhkeainete lähteainetest, kus äh, reeglid on olemas, aga kõik liikmesriigid neid reegleid lihtsalt ei täida. tuleb olukorda parandada ja äh, me peame kõik püüdlema nende eesmärkide poole, mis me ise kollektiivselt oleme seadnud endile. kallid kolleegid, me oleme kakskümmend minutit ajast maas, olen nõus tunnistama, et see on minu viga, aga kui kolleegid tõesti üle poole minuti rohkem kõneaega kasutavad, oleks tõesti hea, kui me saaksime kokku leppida, et me ei ületa aega ja ma tõesti hakkan nüüdsest haamriga koputama iga kord, kui kõneaeg on ületatud nii kolleegidel kui ka volinikuga, nii et minut ja kaks minutit. nüüd kolmekümnes küsimus ja rohelistelt, palun. aitäh, härra esimees, härra King teie üheks ülesandeks saab olema terroristliku sisu identifitseerimine, te mainisite seda. kas, kuidas te kavatsete tagada selle, et ainult terroristlikku sisu identifitseeritakse ja kustutatakse ja peale selle veel tähtsam, kes ja millal paneb täpselt paika, mis asi on terroristlik sisu? kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et Europol või siis ka terrorismivastase võitluse üksus äh, peab tõesti kinni siis äh, nendest äh, piirang, piirangutest, mis on paika pandud, kui ta kavatseb seda ülesannet täita. aitäh, siin on väga selge vahe. ühel pool vihakõne ja üleskutse vägivallale, mis on illegaalne ja millele tuleb reageerida vastavalt meie seadustele ning ma nimetaks, et korralik terroristlik sisu, terroristlik propaganda, mida ei saa nimetada vihakõneks ega ka üleskutseks vägivallale, aga mida me ei saa ka heaks kiita ja see teine kategooria on see, mille kohta te küsimuse esitasite ja ma arvan, et selles valdkonnas tuleb meil tööd jätkata. mul on väga hea meel, et meil on nüüd teatud äh, struktuurid paika pandud, mis tegelevad sellega läbipaistvalt ja et on alustatud koostööd äh, ka internetiteenuse pakkujatega, kes teevad ka koostööd äh, meiega ja sellega tuleb lihtsalt jätkata mul ei ole siin mingit valmis lahendust, äh, sest ma ei tea, äh, kuidas äh, seda kõike läbi viia, aga kui meil on olemas inimesed, siis me saame sellega jätkata. ühel, mõnel võetakse see sisu siis maha, teistel juhtudel võib-olla tuleb lihtsalt hoolitseda selle eest, et alternatiivsed sõnumid, alternatiivsed, alternatiivne sisu pannakse ka äh, kõrvale, see kõik sõltub siis läbirääkimistest internetiteenuse pakkujatega, aga kui me vaatame praegust radikaliseerumist, siis tuleb inimestele anda valik erinevate sõnumite vahel ja kutsuda neid üles kriitiliselt oma intelligentsust siis ka kasutama. järgmine küsimus, EFTD neljas küsimus, Beatrix von Storch, palun. So Julian, ma istun siin täpselt teie ees Teie ülesandeks on julgeolekuliit ja Jean-Claude Junckeri sõnul peate te hoolitsema ka äh, Euroopa julgeolekustrateegia rakendamise eest, mis võeti vastu aprillikuus. seal on väga palju vabadusi puudutav küsimus, broneeringuinfo näiteks, samamoodi nagu ka tulirelvade direktiiv, mida siin on täna juba mitu korda mainitud. nii et eelkõige räägime me sellest, et inimestelt võetakse ära vabadused ja neile pakutakse nõndanimetatud julgeolekut tagasi. ma arvan, et seda on väga palju juba katsetatud ja mitte kunagi ei ole see õnnestunud, ka seekord mitte. sest teie ülesande puhul on puudu ühest, nimelt te vastutate Julgeolekuliidu eest aga kahe, teisel augustil avaldatud teie töökirjelduses ei mainita mitte ühtegi korda sõna piir. ükskord räägitakse küll piiriülestest kuritegevusest, aga mitte kordagi ei räägita piirist. nii et kõik need meetmed nagu tulirelvade direktiiv ja nii edasi, selle kõrval tahan teada, kui tähtis on teie jaoks piirivalve? Uh, uh, thank you. Uh... aitäh olen nõus. nii nagu me oleme sellest juba rääkinud, et üks küsimusi, millega me peame tegelema nende ohtude puhul, mitte ainus, aga ainus üks küsimustest, äh, üks küsimustest on piir. sest täpselt nii, nagu te seda ütlesite, tegemist on piiriüleste ohtudega. ja kui seda küsimust piiriüleselt äh, Äh, vaadata, siis on meil võimalik ka äh, võib-olla rohkem seda kuritegevust vähendada ja ma oma sissejuhatavas äh, sisse juhat-, sissejuhatavas sõnavõtus juba ütlesin, et koostöös teiste volinikega me vaatame üle need meetmed, mis meil on praegu juba paika pandud või mida me soovime varsti paika panna, et nende puhul me vaatame üle julgeolekumõõtme nende meetmete julgeoleku mõõtme ja ma loodan, et äh, siis on mul võimalik teile ka selgitada ja kinnitada, et nad on tõhusad ja et nad on kooskõlas põhiõiguste ja vabadustega, sest täpselt nii, nagu ka teie, ka mina ei soovi võtta inimestelt võtta nende vabadusi. kolmekümne kolmas küsimus, Rahvapartei viies küsimus ja Monika Hoolmeier, Rahvapartei koordinaator, saab nüüd sõna. härra esimees lugupeetud volinikukandidaat Julian King, nimetaksin teid nii. vastupidiselt Frau von Storchile ei huvita mit, mitte see, et piiritärad pannakse püsti, vaid ma tahan teada, kuidas politseitööd paremini koordineeritakse ja tehakse seda piiriüleselt ning teha-, tahaks ka koostööd Euroopa Liidus on praegu pilt tõesti väga erinev, mõnel on äh, kolmkümmend äh, meetrit, teisel on kolmkümmend kilomeetrit, nii et on tõesti väga raske öelda, kuidas piiriülest koostööd tehakse. kui on mõni kiireloomuline küsimus, siis on tõesti väga raske öelda kuidas seda küsimust lahendada, nii et ma tahan teada, kuidas teie kavatsete piiriüleselt Euroopa kodanike julgeolekut tagada ja politsei koostööd äh, koordineerida? Um, I... aitäh, olen täiesti nõus ja terve rida küsimusi puudutasid ka seda et nende ohtudega tegelemisel tuleb tõesti ennetustööd teha, vahel tuleb äh, tegutseda ka piiril ja vahel tuleb ka piiridesiseselt teha. ja väga paljudes arutelu osades me oleme ka tegelikult rääkinud nendest erinevatest võimalustest seda teha. mis puudutab piiriülest koostööd ja selle parandamist, siis üheks osaks on tagada see, et Euroopa tasandil meetmed, süsteemid ja ka ametid toimivad tag-, selleks, et äh, koostöö oleks tõhus liikmesriikide vahel ja muidugi võime siin kasutada nii õigusloomelisi kui ka teisi stiimuleid äh, koostöötõkete kõrvaldamiseks. vahel puudutavad need tõked standardeid ja on võimalik standardeid tõsta või üksteise standardeid tunnustada ning see lihtsustab koostööd. ja eelnevalt äh, ma rääkisin ka seda äh, juurdlusmäärust, äh, mis varsti sisse viiakse, see on ka väga hea näide tõhusa meetme kohta, kuidas me liikmesriikide koostööd parandada ja kiiret tegutsemist lihtsustada saame. nii et siin on tõesti erinevaid võimalusi, mille puhul me saame teha edusamme. kolmekümne neljas küsimus, viies sotsiaaldemokraatidelt ja proua Tanja Fajon uuesti. aitäh! Julian King, tähtsa info õigeaegne vahetus on väga tähtis selleks, et õigus kaitseorganid saavad teha äh, tõhusat koostööd, er-, eriti just Euroopa Liidu tasandil. aga me oleme näinud, kuidas liikmesriigid ei ole olnud võimelised kasutama olemasolevaid meetmeid, nagu näiteks Schengeni informatsioonisüsteem. see on üha üllatavam ka sellepärast, et kahe tuhande viiendal aastal nõukogu võttis vastu otsuse, kus on välja tööta-, toodud liikmesriikide kohustus infot vahetada ka kuri, ka terroristlike rünnakute puhul ja samamoodi tuleb infot vahetada ka Euroopa Liidu organitega. tahan teada, milliseid samme soovite teie ette võtta selleks, et äh, kiiret infovahetust parandada liikmesriikide vahel selleks, et äh, jagatud andmete kvaliteeti parandada. kas te olete valmis rikkumismenetlusi alustama nende liikmesriikide vastu, kes ei äh, pea kinni kohustused infot jagada yes.? jah. Äh, mis puudutab Prümmi lepingut, äh, siis meil on siin terve rida pilootdialooge juba alustatud äh, selleks, et ametivõimud liikmesriikides teeksid seda, mis vajalik ja nagu olen maininud teistes küsimustes, siis äh, näiteks äh, lõhkeainete puhul me tõesti juba oleme alustanud rikkumismenetlusi. jah, muidugi, kõige parem on, kui saab juba eelnevalt midagi ette võtta ja liikmesriike äh, julgustada kinni pidama nõuetest. tulen broneeringu info juurde tagasi, me oleme seda juba mitu korda maininud õigusloomelise raamistiku vaatevinklist ja see on väga tähtis. aga sellel on ka praktiline pool, nimelt äh, terrorismi rahastamise üksused äh, ja nende töö, nende kavad tuleb paika panna, nende puhul tuleb teha liikmes, riikide vahel koostööd ja ma tõesti loodan, et meil on võimalik neid aidata, anda õigusabi, tehnilist abi, kogemusi vahetada ja rahastus on siin väga tähtis, viiskümmend miljonit selleks aastaks on ette nähtud, seitsekümmend miljonit järgmiseks aastaks, nii et see ei puuduta mitte ainult rikkumist, aga kui vaja, siis jah kolmekümne viies küsimus, ECR-i viies küsimus, härra Vistisen, palun. räägin taani keelt, ütleb härra Vistisen härra volinikukandidaat, te tõstatasite kaks spetsiifilist küsimust. üks, Sotsiaaldemokraadid, Rahvapartei ja ALDE, eks suuremad fraktsioonid siin parlamendis on öelnud, et Europolist peaks saama Euroopa FBI ja kas teie jagate seda lähenemist, kas niimoodi me peaksime seda küsimust struktureerima, kui räägime komisjoni äh, vaatevinklist ja nüüd teine küsimus, mis puudutab äh, Taani erandit, et me ei ole osa Europolist ja broneeringu info ettepanekust, kuigi me oleme liitunud Schengeniga. ning see mitteosalemine praegusel hetkel, kas äh, Äh, Taani peaks pigem osalema, kas meil on mingit kasu sellest, et me ei osale ja kuidas me saaksime stimuleerida siiski osalema Taanit? aitäh! minu vastused teie küsimusele sõltuvad sellest, mida me oleme siin täna juba mitu korda öelnud. nimelt, et on palju, mida me saame teha, aga me saame seda teha lepingute raames ja seda tuleb selgelt välja öelda. see on see, mida ka mina olen öelnud nii et äh, Europol saab tagada toetust nii analüütilises töös kui ka operatiivses töös, kui liikmesriigid seda taotlevad, me saame usaldust suurendada, koostööd parandada, aga Europol ei saa olla FBI, sest see on äh, lepingus selgelt kirjas. teine küsimus Taani kohta ja suhted Europoliga. ma toetan Europoli ja ma loodan, et olen sellega täna siin selgeks teinud ja ma tõesti toetan seda, et liikmesriigid osalevad Europoli töös, aga seda jällegi lepingute raames. ja te teate paremini kui mina, et äh, Taanil on siin eraldi suhted paika pandud, selle kohta toimus referendum ja äh, nii selle kui ka teiste referendumi kohta kehtib see, et me peame referendumi otsusest kinni pidama. aitäh, küsimus number kolmkümmend kuus, viies küsimus Aldelt. suur tänu, juulis hääletati Euroopa Parlamendis uut piiri- ja rannikuvalve äh, ametimäärust äh, ja see hõlmab ka neid riike, äh, kes ei ole Schengeni liikmed. Ähm, Bulgaarial on aga väga raske olukord praegu seoses rändeprobleemiga äh, Eh, nüüd on selge, et ka meil peab olema ligipääs teatud andmebaasidele selleks, et võidelda edukalt terrorismi vastu. see puudutab eh, neid riike, kes on Schengenist väljaspool, aga siiski Euroopa Liidu piiril. suur aitäh! kõigepealt tahaksin tervitada neid jõupingutusi, mis Bulgaarias on tehtud hinnatud seda panust, mille Bul-, Bulgaaria on andnud Europoli, Frontexisse, CEPOL-i koolitusse ja teistesse valdkondadesse. ma mõistan teie küsimust väga hästi. nagu te ütlesite, Bulgaaria on SIS-is, teeb justiits- ja politsei koostööd, aga piiri- ja rändeküsimustes ei saa te seda teha, lõppude lõpuks on see seotud Schengeni liikmelisusega, nagu te teate, paremini kui mina, eh, Schengeni küsimusi otsustavad Schengeni liikmesriigid. aga ma arvan, et seda küsimust ikkagi tuleb esitada. kas see vastab meie kollektiivsetele huvidele, Euroopa Liidu huvidele tervikuna, et me selliseid riike nagu Bulgaaria ei kaasa just seoses äh, sellega, et riik on Euroopa Liidu piiririik ja edasi. Äh, järgmine küsimus Rahvaparteilt, härra Vooni. valikukandidaat. digitaalrevolutsioon muudab maailma ja edeneb ja laiemas mõttes areneb ka küberkuritegevus äh, kõigi küberkuriteoliikide eh, globaalne tulu on üle nelja miljardi eurot. Eh, tea, eh, pannakse toime rahapettusi, kasutatakse lapsi seksuaalselt ära. oluline on kuritegevuse vastast, vastaseid võrgustikke tugevdada, teha paremini koostööd komisjoni ja liikmesriikide vahel ja liikmesriikide vahel samuti. see tähendab, me peame kõiki kuritegusid samamoodi käsitlema nii reaalelus kui ka küberruumis. millised äh, konkreetsed sammud on teil kavas laiemas mõttes küberkuritegevuse vastu astudes? suur tänu äh, tervitan seda võimalust äh, rääkida organiseeritud kuritegevusest ka küberruumis aruannet. mina tahaksin koos komisjoni kolleegidega eh, edendada kahte tegevussuunda. kõigepealt küberkuritegevuse vastane võitlus, teine küber eh, vastupanuvõime tugevdamine. Eh, et kaks asja on seotud ja vastupanuvõime, nagu ma ütlesin, on tähtis ja ma tahaksin edendada eelkõige võrgustike direktiivi elluviimist. nüüd äh, see aktiivne osa, võit, kuritegevuse vastane võitlus küberruumis tähendab seda, et me peame äh, lootma äh, Europoli küberkuritegevuse keskusele, seda tuleb tugevdada, sinna tuleb personali leida ja loodan, et ka liikmesriigid äh, aitavad kaasa küberrünnakute äh, ärahoidmisele, äh, krediitkaardipettuste avastamisele, samuti tähendab see seda, et tuleb koostööd teha erasektoriga, seda ma nimetasin ka varem. era- ja avaliku sektori partnerlus on just äsja loodud selleks, et et rahastamisallikaid ühendada, leida üks koma kaheksa miljardit ning suunata just küberkuritegevuse vastase võitluse uuringutesse. me tahame kõigi osapooltega koostöö, koostööd teha, et ähm, see äh, tegevuskava ellu viidaks Euroopa Liidu äh, tõendusmaterjali määrus, kõik see vajab äh, tööd ja äh, vana, vanemate õigusaktide ajakohastamine samuti. suur tänu, järgmine küsimus Katariina Tšenitši. suur tänu, see on Julian King viimased terroriaktid pandi toime täiesti ootamatult, seetõttu on oluline arvestada ka deradikaliseerumise vajadusega. mida kavatsete teie ette võtta selleks, et vägivaldset ekstremismi ära hoida, mitte ainult terroriakte ära hoida, aga ka eh, teha midagi selleks, et, et eh, inimesed tagasi ühiskonda tuua kui kaugele on Euroopa Liidu programmid edenenud selles valdkonnas? Ehm, kas on võimalus äh, häid kogemusi vahetada võitluse ekstremismi vastu ja lõpuks, kas on olemas mingi konkreetne strateegia, et ära hoida võõrvõitlejate tagasipöördumine Euroopa Liitu? see on konkreetne probleem, mida kavatsete ette võtta, tänan um.? aitäh! nõustun teiega, et radikaliseerumisega tegelemine ei ole ainult preventiivne töö, hoidmaks ära inimeste radikaliseerumine, vaid see tähendab ka seda, et me peame mõtlema, mis toimub edasi. mida teha nendega, kes on deradikaliseeritud mina sooviksin tööd teha eh, olemasolevate programmide ja võrgustikega selleks, et need eh, mõlemad aspektid oleksid kaetud. rääkides deradikaliseerumisest, on vaja inimesi aidata ja eriti tähtis on minu meelest eh, toetada neid, kes on eesliinil, neid, kes on vanglates me teame kahjuks ka Prantsusmaa, hiljutistest kogemustest, et, et see on tõsine töö, aga meil on ekspertteadmisi, mida tuleks ära kasutada just vanglatöötajate vahel äh, kogemusi vahetades, äh, tuues kokku inimesi, kes tegelevad niisuguste inimestega, kes deradikaliseerumisega tegelevad. ja nüüd võõrvõitlejate küsimus ma loodan, et, et see on esile tulnud punase joonena kõigest sellest, millest ma kõnelesin, et meil on vaja nii alt üles töötada kui ülevalt alla, kui piiril kui ka piiri taga töötada selleks, et peatada võõrvõitlejate sisenemine Euroopa Liitu. see on minu töö absoluutne prioriteet. suur aitäh, nüüd me oleme lõpusirgele jõudnud küsimus kolmkümmend üheksa, EPP, härra Oos, palun. Ähm, hier bin ich, ja, genau, auf Deutsch. istun siin, räägin saksa keeles. kõigepealt suur tänu seniste selgituste eest. tõsi ta on, et siin hakatakse üksteist kordama mul on üks lisaküsimus, mul on jäänud tunne, et seal digitaalses maailmas nii küberkuritegevuse puhul kui ka äh, äh, andmebaaside koostoimimisvõime puhul on mul mulje, et meie Atlandi-ülesed suhted ei ole kõige paremad just koostöö äh, tegemiseks. samas terrorivastases võitluses ning ka küberrünnakute vastases võitluses on meil vaja seda koostööd. seetõttu sooviksin ma teada, kuidas teie arvates saaks parandada sel-, neid suhteid, sest praegusel hetkel kahjusta meie tegevust see, et äh, meie äh, seisukohad näiteks andmekaitse puhul on erinevad, meie peame seda põhiõiguseks, teie, ameeriklased peavad seda tarbijaõiguseks. ehk siis kuidas te kavatsete parandada koostööd küberkuritegevuse äh, vastases võitluses äh, USA-ga, aitäh! Uh, well, I think we need to um, start with putting our own house in order. ma arvan, et me peaksime kõigepealt kodus asjad korda ajama. jah, ma arvan, et strateegiline partnerlus on väga oluline terrorismi ja küberkuritegevuse vastases võitluses ning nagu ma olen üritanud ka selgitada, siis nende strateegiliste partnerlustega käib kaasas ka teatud äh, suhete raamistik. aga nagu teie ning mõningad teisedki küsijad on rõhutanud, peame me ka kodus kõigepealt asjad korda saama. et me saaksime oma olemasolevaid süsteeme võimalikult tõhusalt ära kasutada me peame lahti saama fragmenteeritusest ning süsteemide keerukusest võimalikult tõhusalt. üks asi, mida vist ei ole veel siin mainitud, nimelt Europoli andmebaas terrorismi kohta ning SIS-i andmebaas hoiatusteadete kohta terrorismialase tegevuse puhul Äh, saavad üksteisega suhelda, aga ainult üksikjuhtumite põhiselt. ning äh, võiks saada praktilist kasu sellest, kui need kaks konkreetset andmebaasi oleks koostoimimisvõimelis-, võimelisemad, äh, kui andmepäringud on esitatud samal põhjusel nendesse see on üks asju, millega võiks tegeleda ka see kõrgeltasemeline ekspertide rühm, aga ma juba rääkisin nendest äh, tingimustest äh, ja raamistikust, milles nad oma arutelusid peavad. ning meie peame siis ka seda arvesse võtma nende ettepanekute kaalumisel. suur tänu! järgmisena proua Sooja Post äh, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, Sir Julian, tere! oma töökirja, teie töökirjelduses ei mainita koostööd kodanikuühiskonna organisatsioonidega, mis puudutab neid kolme prioriteetset valdkonda, ehk siis terrorismivastane võitlus, radikaliseerumise vastane võitlus, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus ning küberkuritegevuse vastane võitlus. aga just kodanikuühendused sageli oma töös edendavad põhiõigusi, inimõigusi, sotsiaalset sidusust ning seetõttu mängivad olulist rolli ka radikaliseerumise vähendamisel. kas teil on plaanis töötada koos kodanikuorganisatsioonidega ja kui, siis millise, millist kuju võiks see koostöö omada? teiseks, kui suuteline on teie meeskond võitlema äh, igasuguste Äh, terrorismi ja ekstremismi nähtudega, kaasa arvatud parem ekstremismiga. aitäh, kommenteeriksin täpsemalt paari elementi, esiteks see viimane asi, mida te ütlesite, teil on tõesti õigus, et te tunnistasite meelde, et radikaliseerumise vorme on mitmeid, me ei peaks rääkima ainult ühest tüübist radikaliseerumisest. sellega jõuangi järgmise aspekti juurde loodetavasti ma juba ütlesin, et kui mind ametisse kinnitatakse, soovin ma ära kasutada ka oma kogemusi. oluline osa minu kogemustest äh, julgeoleku valdkonnas tuleneb äh, tööst Põhja-Iirimaal. ka seal tegelesime radikaliseerumisega. loomulikult too radikaliseerumine oli hoopis teistsugune, aga radikaliseerumine oli ta siiski teatud ühiskonna osades üritati inimesi suunata vägivaldsuse, dissidentsuse ja terrorismi poole. ning ma kinnitan veel, veel kord, riik ei suutnud tõhusalt tegutseda, just kodanikuühiskonna organisatsioonid olid tõhusad. seega jah, võib-olla mu töökirjelduses ei mainita eh, kodanikuühes-, ühiskonna organisatsiooni, aga siin räägitakse äh, radikaliseerumise ja terrorismi vastasest võitlusest ning ma võtan seda võimalikult laialt, ehk siis tuleb kaasata ka kodanikuühendused. Põhja-Iirimaa puhul leidsime me, et endised vangid olid näiteks väga tõsiseltvõetavaks häält, hääleks. me kaasasime endiste vangide rühmitusi, ning nemad siis õppisid ka üksteiselt oma organisatsioonide programmidest ja ma nägin selle tulemusi oma silmaga. kuidas täpselt tulemusi hinnata, ma ei tea, aga kui me suudame peatada ühe nooruki radikaliseerumise, siis selle dialoogi läbi, siis juba sellest piisab. kui seda teha, kui, kui me suutsime seda teha kohapeal Põhja-Iirimaal, siis usun ma, et me suudame seda teha äh, üle Euroopa koostöös kodanikuühendustega. aitäh! küsimus nelikümmend üks, Rahvapartei küsimus. härra Lennarts, aitäh! Teie kandidatuur seati üles ajaloolisel hetkel uues äh, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes. ma, te ütlesite, et te ei kommenteeri Brexitit, ma mõistan seda, miks, aga teatud aspektid on siin ikkagi olulised. üks asi, mis meelde tuleb, on Europol. Te juba mainisite kaks korda, et me peame toetama Europoli, me peame ära kasutama täielikult Europoli uut mandaati. samal ajal näeme me, et Briti valitsus, kes teie kandidatuuri äh, tõstab, E, esitas, soovib justkui eemalduda Europolist. minu küsimus on järgmine, kuidas te hindate Ühendkuningriigi osalemise vajadust Europolist ning kuidas teie arvates Briti eemaldumine Europolist võiks õõnestada teie tööd julgeolekuliidu loomisel? jällegi, mina ei ole Briti valitsuse kõneisik siin. ma ei saa ennustada, milliseid otsuseid Briti valitsus võib või võib mitte vastu võtta. aga ma olen veendunud, et Europol on oivaline organisatsioon, mis teeb suurepärast tööd ning kui mind ametisse kinnitatakse, teen ma endast, annan ma endast parima, et Europoli toetada, annan endast parima, et liikmesriigid teeksid ka vastavalt aluslepingutele Euroopa Liiduga koostööd. ma saan koostööd, koostööd saavad teha kõik liikmesriigid. mis nüüd puudutab konkreetsemalt Ühendkuningriiki, siis jah, see on väljakutse, nad peavad otsustama, kas äh, liituda Europoliga või mitte, kui nad seda otsustavad mitte teha, siis tekib probleem, sest tekib lünk, sest alles pärast liitumist saavad nad sõlmida meiega mingisuguse kolmanda riigi põhise koostöölepingu ning ma arvan, et kõikide huvides on see, et me väldiksime sellise ajalise lünga sat-, tekkimist aitäh, hea küsimus ja ka hea vastus, tuleb tunnistada. raiskasin natukene aega, aga läheme nüüd edasi. eks me oleme kõik ka väsinud. hea töö, härra kandidaat. härra Lobes Aguilar järgmisena. aitäh, härra esimees, tere õhtust, härra volinikukandidaat King. mina sooviksin küsida teie öö, aruandluse kohta oma tegevuse asjus. meie libekomisjoni liikmed peame ju tegema koostööd komisjoniga ning teid ametisse kinnitame, kinnitama, kinnitama. kõigepealt teie tööülesannete kirjeldus. ühelt poolt peate te toetama volinik Avramopoulost ning teisalt tegema tihedat koostööd volinik Jurlovaga, näiteks radikaliseerumise valdkonnas ning infovahetuses. esimene küsimus siis puudutab tasakaalu, mille te peate saavutama oma kohustuste vahel erinevat, koostöös erinevate volinikega. kui sõltumatu te enda arvates saate oma ülesannete täitmisel olla ning kui palju võib teie, teie, võivad teie ülesanded, eriti volinik Avramopouluse töö varju jääda? kõnelejad ka-, katkestatakse, te olete rääkinud juba poolteist minutit. Teie tööülesannetes öeldakse, et et teie koostöö ei piirdu ainult volinik Avramopoulsega julgeolekuküsimustest, te peate aru andma ka meie ees. aitäh, tervitan neid küsimusi, sest mul on nüüd veel kord võimalus, nagu ma seda tegin ka juba kirjalikes vastustes, selgitada, kuidas see kõik toimima peaks, minu arvates. jah, ma mul ei ole midagi selle vastu, et rääkida sellest ülesannete kattuvusest või teise voliniku varju jäämist, see lihtsalt näitab, kui oluline see roll on, see ei ole mingisugune osalise tööajaga töö. aga vastavalt omaenda põhimõtetele üritan ma teiste volinikega võimalikult tihedalt koostöös teha, koostööd teha, eriti volinik Avramopoulusega, aga mitte ainult temaga. ning seda kõikidel nendel teemadel, mida me täna oleme arutanud, sest üheskoos peame, peame me ju edasi liikuma, mis puudutab aruandlust teie ees, siis nagu ma juba alguses ütlesin, olen ma vägagi valmis teile aru andma, kui te seda soovite. ja ma leian, et ma pean teile aru andma turvalisuse mõõtme küsimustes nende teemade juures. mulle tundub, et kokkuvõttes ju komisjoni aruandluskohustus äh, parlamendi ja teie, teie komisjoni ees äh, minu ametisse panekuga suureneb. aitäh. nii, viimased kolm küsimust. number nelikümmend kolm, proua Maria Gabriel Благодаря, господин председател. Уважаеми сър Кинг, искам да обърна внимание на един много специален... Suur tänu, härra King. Juhiksin teie tähelepanu ühele väga konkreetsele teemale, välispiiride kindlustamine Bulgaarias, sest need on, see puudutab ka Euroopa turvalisust küsimus puudutab järgmist asjaolu. Bulgaaria on saanud, edastanud sissi infot juba aastaid, aga neil ei ole täielikku juurdepääsu sellele andmebaasile ning see on potentsiaalne oht Euroopa Liidu turvalisusele. mida te konkreetselt kavatsete ette võtta, et see riik, mis de facto täidab tehnilisi kriteeriume Schengeni liikmelisuseks ning tagab ka julgeoleku Euroopas, saaks anda oma panuse ka seeläbi, et ta saab juurdepääsu andmetele ning vahetada andmeid. ning teiseks, kas te tunnete muret selle tõttu, et Euroopa Liidu liikmesriigid annavad passe, omaenda passe ehk siis ka Euroopa Liidu passe välja kolmandate riikide kodanikele ning kolmandaks, kuidas te arvate, et Vahemere ruumis saaks parandada terrorismivastase võitlusalast koostööd, sest sealne julgeolek tähendab julgeolekut terves Euroopas, aitäh! Um, uh, on... suur tänu! rääkides Bulgaaria ja Rumeenia olukorrast, äh, nagu me siin juba varem ka kõnelesime, ma mõistan väga hästi neid küsimusi, mis te tõstatasite Bulgaaria võib keeldumishoiatusi näha, aga ta ei saa midagi ette võtta. ja ma arvan, et see on täiesti õigustatud küsimus. kas see teenib Euroopa Liidu kollektiivseid huve? juriidiliselt on kõik selge. E, piirangud võetakse ära siis, kui Schengeni liikmesriigid otsustavad seda teha, aga poliitiliselt äh, on küsimus arusaadav ja teisest küljest äh, on õigustatud ka küsimus see, et arvestades praegust olukorda, kas äh, see, mis me teeme, teenib meie kollektiivseid huve. siis küsisite passide kohta ja kodakondsuse kohta liikmesriikides. nii, see küsimus jääb liikmesriikidele, aga kui te kodakondsuse an-, annate ühes liikmesriigis, siis te ju annate sellele kodanikule Euroopa Liidu kodakondsuse. seega peaksid liikmesriigid ka mõtlema Euroopa Liidu üldhuvidele, kui nad kellelegi kodakondsuse annavad, kaasa arvatud julgeolekuhuvid ja seetõttu tahaksin liikmesriike kutsuda üles olema tähelepanelikud selles küsimuses no.. suur aitäh ja viimane küsimus, sotsiaaldemokraadid, neljakümne neljas küsimus, Anna Koomes, palun. Sergeant King, meil on teada, et äh, terrorismiorganisatsioonid or, äh, finantseerivad rahapesuga ja usaldusfondide abil oma tegevust. kas te saate praeguses äh, julgeolekuarhitektuuris lünki mille abil ei saa eh, võidelda rahapesu vastu, eh, sest me teame, et eh, rahapesus on osalised väga sa-, sageli ka Euroopa Liidu pangad, ettevõtted, advokaadid, kasutatakse maksuparadiise ja kas te seetõttu ka kuldviisaskeemi õigustate, mida liikmesriigid kasutavad. see on seotud ka teie viimase küsimusega. kas teie kavatsete sellega tegeleda? suur aitäh, sest tõesti, me tuleme tagasi nüüd eluliselt tähtsa teema juurde, millega ma kindlasti kavatsen tegeleda, nimelt äh, tuleb peatada terrorismi finantseerimine. Äh, seetõttu tuleb harmoneerida äh, kriminaalkuritegude eh, klassifitseerimine, ehm, samuti ehm, piirata ligipääs erinevatele rahastamisallikatele, võidelda eh, keelatud loomaliikidega kaubitsemise vastu ja eh, need instrumendid, millest te rääkisite, millega me aidatakse kaasa terrorismi rahastamisele, nendega tuleb äh, Euroopa Liidu üleselt tõsiselt tegeleda, äh, meil on terve programm ees, millega tuleks tegeleda ja mina arvan, et ähm, järjest rohkem on meil vaja rahvusvahelist koostööd selleks, et äh, peatada korruptsioon, maksudest kõrvalehoidmine ning mõnede vahendite väärkasutus finantssüsteemis, mis võib kaasa aidata terrorismi finantseerimisele. G7, G20, need on need foorumid, kus tuleb ko koostööd teha, tippkohtumine, kus endine Ühendkuningriigi parlamendiliige peaminister David Cameron kutsus üles rahvusvahelist koostööd nendes eluliselt tähtsates valdkondades tõhustama ja kui mina saan kuidagi sellele kaasa aidata, siis ma teen seda, pean neid valdkondi järgmiste aastate prioriteediks ja olen valmis nendega tööd edasi tegema. suur aitäh! nelikümmend viis on viimane Rahvapartei küsimus. kolleeg Emil Raadev, palun! suur aitäh! viimastel aastatel on Euroopa üle jäetud siin sisserändajatega ja kahjuks on mõned äh, nendest migrantidest täiesti legaalselt Euroopa Liidu piiri ületanud, sest meil ei ole lihtsalt võimalus äh, kontrollida nende tausta, me ei tea, kas nad on terrorismiga seotud või mitte. Teie äh, julgeoleku eest vastutava volinikuna, kuidas te kavatsete olukorda parandada, terrorirünnakuid ära hoida, kontrollides sisserändajaid? ka neid, kellel ei ole rahvusvahelist kaitset um.? suur aitäh! mina arvan, et radikaliseerumisel on mitmeid põhjuseid. isoleeritustunne, ebaõiglustunne võivad kindlasti kaasa aidata radikaliseerumisele. arvan, et äh, meie, me peame vastust otsima ennetustöös, jällegi võidelda propaganda vastu, vihakõne, radikaliseerumise vastu äh, koolides, aidata kaasa deradikaliseerumisele vanglates ning tegeleda laiema preventsioonitööga, et äh, ka integratsioonipoliitika oleks edukas. Äh, integratsioon tähendab midagi muud kui radikaliseerumise vastane võitlus, kuid äh, mõlemaga tuleb tegeleda. Euroopa Liidul on integratsioonikava, kavatsen komisjoni kolleegidega koostööd teha selle elluviimisel, selleks et ähm, edu saavutamiseks on vaja meeskonnatööd. suur aitäh, suur tänu kõigile kolleegidele, kes sellel maratonkoosolekul osalesid, suur tänu, et äh, Rajulan King väga distsiplineeritult ja kannatlikult suutis lõpuni vastu pidada. ja nüüd Julian King saab sõna lõppsõnaks kokkuvõtteks viis minutit ja tahaksin öelda, et palun äh, ärge ära jookske peale seda, jääge veel hetkeks, sest äh, äh, ma pean veel rääkima teile sellest, kuidas toimib demokraatliku otsuse protsess voliniku määramisel, seega peale seda viit minutit jääge veel paigale. praegu annan sõna siis Sir Julian Kingile lõppsõnaks. palun, kuni viis minutit. aitäh, härra esimees ja suur tänu kõigile komisjoni liikmetele küsimuste eest ja minu ärakuulamise eest ja minu väljakannatamise eest. eks vaatame, kas seekord õnnestub mul kella võita. ma arvan, et meie arutelust viimase paari tunni jooksul tuli väga selgelt välja, et väga palju on veel ära teha. ja kui pärast selle protsessi lõpp on tulemuseks see, et mind volinikuks nimetatakse, ma tahan võimalikult kiiresti alustada. ma alguses juba ütlesin, et ma vastutan teie ees ja ma soovin teiega võimalikult tihedat suhet kodanikud ilmselgelt ja mõistetavalt äh, muretsevad terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse tõusu pärast ja nad ootavad meilt, et me üheskoos leiaksime neile probleemidele lahendusi. meie vastus peab olema siis ühine, koordineeritud ja laiapõhjaline. me peame üheskoos äh, oma äh, tulevase töö paika panema selleks, et võidelda terrorismi vastu ja parandada meie kaitsevõimet ja seda tuleb teha vastavalt meie väärtustele ja kooskõlas põhiõigustega. kui mind nimetatakse volinikuks, siis äh, kogu südamega töötan Euroopa Äh, turvalisemaks muutmise nimel tuleb hoolitseda selle eest, et kõikide Euroopas elavate ja reisivate kodanike julgeolek on tagatud, äh, lähtudes põhiõigustest, vabadustest ja väärtustest ja samamoodi tuleb äh, ennetada radikaliseerumist ja organiseeritud kuritegevust. aitäh! So in answering my plea, colleagues, you are not running, thank you. aitäh, kolleegid, ma ütlesin, palun ärge jookske laiali. härra volinikukandidaat, te kasutasite tõesti ainult osa oma ajast, mis ei ole üpris tõenäoline, vähemalt siin parlamendis, nii et äh, aitäh teile selle eest, kallid kolleegid, selleks, et hinnata tänast kuulamist, homme hommikul toimub koordinaatorite kohtumine kell üheksa hommikul ja koordinaatorid on need siis, kes vastavalt reeglitele otsustavad, kas volinikukandidaat täidab tingimused selleks, et ta saaks äh, parlamendi nimel nimetada ametisse. sellised on ametlikud reeglid ja selle üle otsustame siis homme hommikul ja siis äh, fraktsioonidele antakse sellekohane info edasi, kui teil on veel küsimusi, siis küsige kohe või siis homme hommikul koordinaatorid pärast kinnist koosolekut annavad teile infot suur tänu siia tulemast, suur tänu libe, aga ka väliskomisjoni liikmetele ja teistele kolleegidele, kes tulid siia, aga ei võtnud küll sõna. Ehm, suur tänu libe komisjoni liikmetele, et nad nii distsiplineeritult küsimusi esitasid ja suur tänu teile, härra volinikukandidaat. tegemist oli erakorralise kohtumisega, arvatavasti mitte kunagi ei tule teil midagi sarnast üle elada. me võtame julgeolekuküsimusi väga tõsiselt, nagu te nägite ka praeguse kuulamise jooksul ja kui vaadata Twitterit, siis seal toimuvad väga huvitavad arutelud, põnevamad võib-olla kui siin saalis, aga see kuulamine näitas, et me võtame neid küsimusi tõsiselt ja me juba ootame koostööd teiega. suur tänu, kolleegid, ja suur tänu, härra volinikukandidaat!